kolleegid, austatud parlamendisaadikud, võtke palun istet. And if you please be silent. võtke istet äh, ja alustagem siis tänase kohtumisega. tegemist on parlamentidevahelise komisjonide kohtumisega äh, lubage kõigepealt et äh, teid äh, soojalt tervitada siin Euroopa Parlamendist, teid, kes te tulete rahvusparlamentidest. mul on väga suur heameel ja suur au olla selle ühise töötoa äh, juhiks täna Euroopa Parlamendi müüride vahel selgitaksin paari sõnaga seda, kuidas ähm, see parlamentidevaheline komisjoni kohtumine täna välja hakkab nägema. Äh, kõigepealt aga mõned tervitussõnad ja sissejuhatavad märkused. Te olete kõik ilmselt kursis sellega, et esimesel detsembril kaks tuhat üheksa lõpuks ometi jõustus Lissaboni leping. Lissaboni leping seega tä-, täiesti kehtiv sellega pandi punkt väga pikale arutelule, mis äh, käis üle terve Euroopa Liidu territooriumi kõikides liikmesriikides. see arutelu või need arutelud olid põhimõtteliselt käinud juba terve kümnendi. kuid selline lõpptulemus pole iseenesest sugugi mitte loo lõpp, vaid hoopis uue peatüki algus ja kogu Euroopa protsessi jaoks on see samuti uus algus. paigas on nüüdsest uued mängureeglid. see tähendab seda, et vähem kui aasta tagasi seesama Lissaboni leping, mis hõlmab endas ka põhiõiguste hardat, nagu ma ütlesin, jõustus ja äh, on täitmisel ning põhiõiguste harta on väga oluliselt ja väga sügavalt muutnud äh, Euroopa Liidu alastalasid, alustalasid luues ähm, vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva ala. tegemist on täiesti uue tegevusvaldkonnaga, täiesti uue pädevuspiirkonnaga Euroopa Liidu jaoks. aga eriti just nimelt Euroopa Parlamendi jaoks esimest korda on selgelt välja öeldud, et Euroopa projekt, Euroopa ideaal, Euroopa protsess ei puuduta mitte ainult ühisturgu või ühisvaluutat, vaid kodakondsust ehk teisisõnu Euroopa kodanikud on Euroopa projekti keskmes sellele projektile käivad kaasas muidugi demokraatlikud alustalad, mis peavad saama toestatud kõikides Euroopa poliitikates. ja see on kõige tähelepanuväärsem, rääkides just nimelt sellest samast vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhinevast alast. pärast Lissaboni lepingut on äh, selles valdkonnas vaja uut koostööskeemi, alalist koostööd äh, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. Euroopa Parlament on tänasest kaasmenetleja kõige delikaatsemates või raskemates piirkondades, näiteks nagu justiits- ja politsei koostöö äh, karistusseadustiku raames ja seega on meil väga oluline roll mängida koos teiega. koos kõikide liikmesriikide parlamentidega. seda rolli tuleb täita vastavalt Euroopa Liidu aluslepingu lõikele kaksteist, ma tsiteerin, rahvusparlamendid panustavad aktiivselt Euroopa Liidu toimimisse, osaledes vabadusel, turvalisel õigusel põhineva ala raamistikus eh, hindamismehhanismis Euroopa Liidu poliitikate täitmiskavade osas vastavalt eh, aluslepingu artiklile seitsekümmend. ja läbi selle, et nad on kaasatud Europoli poliitilisse järelevalvesse ja Eurojusti tegevuse järelevalvesse. seda vastavalt eh, artiklitele kaheksakümmend kaheksa ja kaheksakümmend viis ja sellepärast äh, toimuvadki sellised äh, ühiskomisjonide kohtumised Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsil mais kaks tuhat kümme Stockholmis äh, selline otsus tehti nende kohtumiste korraldamise kohta ja spiikrid palusid siis äh, uuelt Belgia eesistujalt äh, kaaluda võimalust äh, parlamentide komisjonidel regulaarselt kokku tuua, need komisjonid, mis tegelevad Euroopa asjadega, välisasjadega, siseasjadega, seda koostöös Euroopa Parlamendiga. Belgia parlament esitab oma ettepanekud järgmisel Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsil mis toimub siis Brüsselis äh, järgmise aasta maikuus. ja see ongi tänase kohtumise kontekst. tegemist on siis meiepoolse panusega, äh, et vastata spikrite poolt antud mandaadile Belgia parlamendile. mina äh, kodanikuvabaduste komisjoni õiguse, õig-, kodanikuvabaduste komisjoni esimehena komisjon, mis tegeleb äh, vabadusel, õiglusel ja turvalisusel põhineva ala temaatikaga, mõistan täiesti, millist vastutust äh, me kanname oma kodanike ees ning kõikide teiste eest, keda Euroopa seadusandlus kaitseb. on väga suureks väljakutseks Euroopa tasandil selles valdkonnas seadusandlust luua kuivõrd me peame samal ajal arvestama ka seda, et äh, kuigi jah, tulemus tul-, peaks olema nii hea kui võimalik, tuleb ka äh, seadustikku austada. on väga oluline just nimelt siin, et proportsionaalsuse ja lähimuspõhimõttest peetakse kinni, kaasates äh, siis täiel määral liikmesriikide seadusandjad. see puudutab ka äh, selle ala rakendamise operatiivosa. ei ole sugugi kokkusattumus, et viimastel aastatel on terve rida Euroopa agentuure ja võrgustikke, näiteks nagu eh, SIS, Schengeni informatsioonisüsteem ja Eurodac või eh, viisa informatsioonisüsteem, loodi just selleks, et luua ühised meetmed virtuaal- ja luua virtuaalne ühisala koostööks meie äh, liikmesriikide ametkondade vahel. Euroopa Parlament, äh, võttes novembris kaks tuhat üheksa vastu oma soovituse Stockholmi programmi osas, rõhutas seda, kui oluline on demokraatia toestamine, vastutuskohustus ning öö, äh, äh, oma kohustuse kan-, ja aruandele kohustus vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineval alal. me oleme nõudnud komisjonilt öö, uut raamistikku Europoli Eurojusti järelevalve osas vastavalt äh, aluslepingule. me tahame siis üldist hinnangut anda tööle antud öö, äh, vallas. pärast Lissaboni lepingu jõustumist, suisa aasta pärast seda ei ole komisjon veel täitnud äh, seda Euroopa Parlamendi palvet kuid arutelu on alanud. Europoli töö revisjoni osas. seega kavatseb komisjon oma seadusandliku ettepaneku teha enne aastat kaks tuhat kolmteist, mis tähendab seda, et praegune õigussüsteem, mis on Nitsa lepingu aegne veel, põhimõtteliselt jääb nii kauaks ka paika. kui komisjon toob oma ettepan-, teeb oma ettepaneku aastal kaks tuhat kolmteist, siis on küll väga raske meie parlamendile lõpule viia kõik vajalikud ähm, läbirääkimised, seda vähem kui aastaga ja tekib oht, et vastavalt aluslepingu protell-, protokollile kolmkümmend kuus ei suuda me täita nende ag-, agentuuride nii-öelda Lissabonistumise tähtaega. tänasel seminaril ja homme pöörame tähelepanu siis hetkeolukorra analüüsimisele, me oleme kõik veendunud selles, et isegi kui on mõistlik äh, analüüsida viimaseid otsuseid Europoli ja Eurojusti töö kohta peaks need otsused siiski nende töökohta olema paigas aastaks kaks tuhat üksteist keskpaigas ja siis tuleb käivitada edasised protsessid. samas me sugugi ei saa jääda seisukohale, et äh, me peaksime käituma nii, nagu Lissaboni lepingut ei ole, Lissaboni leping on äh, kehtestatud ja me peame leidma vahendid, mille abil on võimalik kaasata nii Euroopa Parlament kui ka rahvusparlamendid. me peame looma äh, ühtse tööala, kus Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjoni raportöörid, variraportöörid, juhatus saaksid teha otseselt koostööd teiste agentuuridega ja organitega kes on seotud vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva alaga. ja seesama loogika peaks kehtima ka agentuuride kohta, kes ei ole küll ära toodud lepingus, kuid mis on siiski loodud, näiteks nagu Euroopa Süülitoetuskeskus ja Frontex. ja lõpetuseks rahvusparlamendid peaksid jälgima seda, mis tehakse. see tähendab seda, et äh, julgeolekuga seotud võrgustikud, kus infot jagatakse liikmesriikide ja kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ja sellepärast oleme otsustanud äh, lisada äh, just nimelt Schengeni süsteemi oma äh, seminari peapunktide hulka. Schengeni süsteem on võib-olla jätkuvalt praegu liikmesvahelist, liikmesriikide vaheliste, vahelise koostöö peamiseks mootoriks. kõike seda arvesse võttes ja teades, et alles on välja kujunemas täiesti uus dünaamika, mis peaks eh, siis juhtima meid eh, järgneval viiel aastal, mis peaks kujundama oma, oma töö, meie töökoormat mis hõlmab endast kogu kolmanda samba seadusandluse Lissabonistumist nii-öelda eriti seadusandlus, mis puudutab muidugi seda VTÜ ala, peame siinkohal märkima, et meil on väga hea meel Euroopa Parlamendi kojas teiega kohtuda, kohtuda siin kahekümne seitsme parlamendi esindajatega ei, esindate te vähemasti kaheksateistkümmet liikmesriiki. ja nüüd e-, edasi tahaksin sõna anda härra Fernand Kökelbergile, kes esindab nõukogu. siis saab sõna härra Jean-Louis de Bruve äh, komisjonist, härra Kokelberg, teil on sõna, palun. Merci, monsieur le president. Äh, suur tänu, härra esimees. ma siis äh, tutvustan ennast veel natukene, nimelt olen siis Belgia kui eesistuja riigi esindaja ja juhin niinimetatud COSID sisejulgeoleku operatiivkomiteed kõigepealt lubage mul tänada Euroopa Parlamenti ja libe komisjoni, eriti teie esimeest, selle eest, et äh, meid kutsusite siia täna pärastlõunal. loomulikult ma tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi saadikuid, aga ka rahvusparlamentide saadikuid, et olete täna kokku tulnud. suur tänu selle huvi eest, mida te üles näidanud Euroopa vahelises koostöös Eh, vabaduse, turvalisuse ja õiguse alal. see on muidugi KOS-i esimehele, eesistujale üks eh, väga suur au, aga ka suur kohustus eh, anda ülevaade Euroopa ja rahvusparlamentidele koostöö kohta selles operatiivvaldkonnas, see on kohustus, kuivõrd see on ette nähtud meie põhikirjas, ma tulen selle asja juurde tagasi, kuid see on meie kohustus ka sellepärast, et COSI äh, oma tegevuse läbi tahaks sisejulgeolekut muidugi positiivselt mõjutada, aga mõjutab ka Euroopa kodanike vabadust ja heaolu. ja mulle tundub, et äh, sellega seoses peaks parlamentide suhtes meie töö olema küll vägagi läbipaistvalt. libe komisjon palus mul natukene rääkida COSI panusest äh, Euroopa ametitevahelisse koordineeritusse ja koostöösse kuid äh, enne seda tahaksin ma täpselt teile tutvustada, mida teeb COSI. Äh, räägin kõigepealt, mis on meie töö aluseks, meie eesmärgideks, äh, räägiksin nendest põhimõtetest, mille on võtnud endale asuseks Belgia eesistuja ja räägiksin ka meie pädevusest. loomulikult see ei ole veel väga selge, kuivõrd tegemist on alles uue ja värske äh, organiga. räägiksin natukene ka praeguse Troika lõpuni paika pandud programmist ehk teisisõnu programmini, mis on paigas kolmekümnenda juunini kaks tuhat üksteist, kuid kindlasti need eesmärgid äh, võetakse arvesse ka jät-, äh, pärast seda äh, need võtab kindlasti üles Ungari eesistujana, aga kin-, ka teised riigid loodetavasti. alustaksin siis KOS-i tutvustamisest, tuletaksin teile meelde meie nii-öelda õigusliku aluse see on see, mida on Belgia eesistuja pidanud pidevalt silmas äh, töökava kokku pannes, äh, aga ka siis äh, koostöös Ungari kui järgmise eesistujaga. meie tegutsemise aluseks on kolm artiklit, kõigepealt artikkel seitsekümmend üks Euroopa Liidu aluslepingust nähtud nende nimelt, et COSI peaks tagama Euroopa Liidu sees operatiivkoostöö edendamise ja toetamise sisejulgeoleku vallas. lisaks sellele Stockholmi pro-, programm, see on äärmiselt oluline just nimelt justiitsvaldkonnas, justiitsvabaduste ja turvalisuse valdkonnas ja ütleb selgelt, et sisejulgeoleku strateegia väljakujundamine, järelevalve ja rakendamine peab kujunema koos üheks prioriteetseks eesmärgiks ja lisaks sellele veel siis õiguslik alus, mis on äärmiselt konkreetne, nimelt äh, nõukogu otsus kahekümne viiendast veebruarist kaks tuhat kümme ehk teisisõnu alles hiljuti vastu võetud dokument, millega see koosi luuakse ja pannakse paika tema laiem missioon, kuid seda koostöös komisjoni ja ametitega, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentidega ja võtan lühidalt selle teksti kokku, seal on tegelikult ainult kuus äh, lõiku, kõigepealt teises lõigus on ette nähtud, et KOS lihtsustab, võimaldab ja tugevdab äh, operatiivkoostöö koordineerimist liikmesriikide amet, vastavate ametkondade vahel sisejulgeoleku vallas. see on ül-, ma tõin selle lõike välja selleks, et äh, näita teile seda, et koosi äh, kooslus on suhteliselt mitmekülgne ja mitmed huvid on seal esitatud, esindatud. sellepärast, et kui me räägime laiemas äh, laastus sisejulgeolekust, siis see ei puuduta mitte ainult kohtusüsteeme, äh, muidugi ka politseiametkondi, aga ka äh, piiri kontrolli, tolliasutusi ja nii edasi, nii et tohutult paljud erinevad huvid on esindatud selle operatiivkomitee sees. lõikes kolm on ette nähtud, et COSI tagab koostöö ja koordineerituse, mis on tõhus, seda vastavalt osale vii-, osale kolm lõikele viis aluslepingust ja seesama lõige kolm ütleb, et COSI annab äh, hinnangu üldisele operatiivkoostööle, toob välja selles koostöö võimalikud äh, puudujäägid ja kui need puudujäägid on välja töötud, siis tuleb teha vastavasisulisi äh, parandavaid ettepanekuid siis vastutavalt ametkondadele lisaks sellele peab koos arvestama ka solidaarsusklausliga. tegemist ei ole komiteega, mis tegeleb operatsioonide äh, välja äh, kandmisega. me küll oleme operatiivkomitee, kuid äh, seda koostöö ja koordineerituse vallas, mitte siis otseselt ei vii me operatsioone täi-, ellu. ning koos ei ole seotud ka seadusandlike tekstidega, seda tehakse mujal, mitte koosis, koosi on operatiivorgan, see on koordina-, operatiivkoostöö algus ja viies äh, lõige on meie jaoks kõige olulisem, nimelt seal öeldakse, et kui Eurojusti, Europoli või Frontexi või teiste öö, äh, seotud organite, seega ei ole see nimekiri täielik, võivad olla koosi äh, kohtumistel vaatlejatena juures ja koosi omalt poolt siis peaks tagama oma orga-, organite tegevuse koherentsuseta, nii et ka siin on meil koordineeriv ähm, roll mängida. Need kolm äh, ametit, mis on välja toodud lõikes viis, äh, on muidugi meie töö peamisteks ähm, pidepunktides, aga ka teised võiks olla kaasatud. lõige kuus näeb ette, et seesama komitee äh, saadab oma tegevusest regulaarselt ülevaate nõukogule ja et Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid peavad olema samuti teadlikud äh, KOS-i tööst. ja seega äh, ma täna siin teie ees olengi, äh, see on minu jaoks suur au ja rõõm, mitte ainult kohustus. aga nüüd paari sõnaga siis KOS-i programmist. see programm, mille Belgia eesistujana esitas kahekümne viiendal juunil kaks tuhat kümme KOS-i liikmetele, ja seitsmendal septembril see tegevuskava ka heaks kiideti, koosis ka see, seega täiesti värske dokument. ja aluseks on kolm teksti, millele ma viitasin ja koostati see siis koostöös Ungari eesistujaga selleks, et tagada järjepidevus meie ettepanekutes. tegemist on programmiga, mis äh, on ette nähtud mitmeks eesistumisperioodiks, mitmeteks aastateks, mitte ei peaks see siis päädima Ungari eesistumise aja lõpuga. seda programmi nõudsid koosilt mitmed delegatsioonid pärast äh, delega-, äh, koosi loomist ja esimest kohtumist märtsis aastal kaks tuhat kümme. seega äh, vastasime siis nii-öelda liikmete palvele ja septembris kaks tuhat kümme võeti see siis ka vastu, nii nagu ma ütlesin. me arvestasime oma programmis suurte põhimõtteliste äh, telgedega, äh, mis tõusetuvad peaasjalikult Lissaboni lepingust, kuid need on need alustalad, millele me peame pidevalt mõtlema kõikide koosi kohtumiste vältel ja kohtume me korra kuus praegu. Need alustalad on siis konkurents, järjepidevus Eh, eriti tahame jätkata sealt, kust, eh, kust eesistujana jäi pooleli Hispaania. lisaväärtus, koosi mõte seisneb ju millegi lisa andmises, kui eh, me saame esitada omapoolseid soovitusi nendes valdkondades, mis teid, mida teised töögrupid ei ole puudutanud, täielik ja holistiline lähenemine, ma üt-, rääkisin sellest, et millised teemad pakuvad huvi, Äh, arutelude laua taga koos siis, kuid väga oluline on see, et me räägiksime sisejulgeolekust, arvestades kõiki selle julgeoleku aspekte, arvestaksime kõikide huvipooltega, läheneksime integreeritult ja tuleb äh, jälgida seda, et need huvid, äh, nende huvide esindajad kõik siis ka panustaksid sellesse ühisesse töösse. järgmine põhimõte on see, et meie lähenemine peab olema konkreetne ja realistlik, peab viima käegakatsutavate lahendusteni. üldiselt äh, seda juttu ma olen rääkinud väga paljudes, äh, paljudel kohtumistel sellest äh, sõltub ju kõikvõimalike ümarau-, ümarlaudade usaldusväärsus, et kas ta toodab konkreetseid tulemusi ja me täiesti loodame, et meie töö tulemus koosis vähemalt näiteks seda, mida me teeme, et kõik ametkonnad, kes oleksid sellega seotud, tunneksid seda, aga ka, et kodanik tunneks, et me oleme midagi tootnud. ja loo-, loodame muidugi, ja see on tõesti lootus, et meie tööl on mingisugune mõju Euroopa sisejulgeoleku väljakujunemisele. selgitasin siis meie programmi, rääkisin mõnedest olulistest elementidest, aga me üritame koostööd teha kõigi nendega, kes istuvad KOS-il läbirääkimiste laua taga, seda teha läbipaistvalt. me kindlasti tahaksime tagada järjepidevuse sellega, mida on teinud Hispaania eelmise eesistujanaga, kuid oleme üles kutsunud ka kõiki liikmesriike, komisjoni, komisjone, ameteid, et nad teeksid omapoolseid ettepanekuid koos siis äh, ja et nad räägiksid nendest teemadest, kus nende meelest koosil võiks olla lisandväärtust anda. meieni jõudis kolmkümmend neli ettepanekut liikmesriikidest, komisjonidest, ametkondadest, peadirektoraatidest, kolmekümne neljast äh, lõpuks äh, jõudsime natukene lühema nimekirjani, nimelt neljateistkümne teemani, see öö, äh, nimekiri ei ole punktide arvult väga rohkearvuline, kuid teemad on siiski olulised, me nimelt ei saa rääkida viiesajast, kuuesajast, kuuesajast teemast korraga, see ei ole lihtsalt võimalik ja ma ei ole ainus nii, kes, kes nii koosis arvab. ja öeldakse, et, et suur tükk ajab suu lõhki, kui sul on liiga palju prioriteete, liiga palju puu, puu, projekte, siis lõpuks ükski nendest väl-, valmis ei saa ja seega oleme otsustanud äh, me keskenduda mõningatele prioriteetidele. kõigepealt äh, loomulikult äh, koordineeritus agentuuride vahel, selle juurde tulen hetke pärast tagasi. teine punkt, nii-öelda Euroopa poliitikatsükli loomine. ma ei leia siin ütleb kõneleja õiget väljendit prantsuse keeles, kasutab inglisekeelset väljendit policy cycle, meie oma žargoonis nimetame seda ha-, harmoonia projektiks, harmony projektiks. selle projekti eesmärgiks on välja kujundada Euroopa tasandil töömeetod, kindlatel alustel olev töömeetod, mis arvestaks kõiki neid ohte, e, mille, mis on praegu Euroopa Liidu sisejulgeoleku tagamise ees ja mis annaks ministritele võimaluse lähtuda oma töös väga selgest Euroopa alusest ja et nende töö võiks toetuda sellele ühisele välja kujundatud meetodile, mis aitaks neil langetada õigeid otsuseid ja tuleb välja selgitada siis äh, need ohud, äh, mis pannakse nimekirjadesse ja mille alusel ministrid saavad siis äh, välja selgitada nende tuleviku eesmärgid, tegemist ei ole mitte millegi uuega, vaid äh, pigem praeguste vahendite koordineerimisega, äh, koostoimega. ja kõigepealt me oleme keskendunud just nimelt äh, raskele organiseeritud kuritegevusele, et mida see saaks selles osas ära teha. E, e, kui peaks meid sellised asjad tagama, tabama järgmistel aastatel siis on meie töös muidugi üks prioriteetidest kindlasti sisejulgeoleku strateegia, see on Stockholmi programmi kohaselt äh, ju KOOS-i tegevuse peamiseks äh, äh, punktiks, me teeme selles osas väga tõsist koostööd Euroopa Komisjoniga, komisjon on selles osas teatise esitanud, võib-olla komisjoni esindaja ise räägib sellest äh, natukene hiljem, nimelt see teatis pole küll veel avalikustatud, tuleb avalikkuse ette novembris ja see peaks siis keskenduma sellele, et kuidas peaks olema eh, sisejulgeoleku strateegia aetud tulevikus, kuidas tagada järelevalve. homme muuseas, viiendal oktoobril on meil võimalus näha nii-öelda eeletendust eh, selle teatise osas, komisjon tuleb ja selgitab meile seda dokumenti enne, kui see on, äh, enne kui see avaldatakse. veel üks punkt, mis meie programmi lahutamatu osa on, on just nimelt siis äh, võitlus äh, sellesama raske organiseeritud kuritegevuse vastu. enamus delegatsioone meie komitees on öelnud, et see võitlus on meie kõigi jaoks oluline teema ja seega kaalusime me seda teemat Ungari teema äh, Ungari eesistumise ajal see töö jätkub, nimelt et millised on meetmed võide, võitlemaks äh, selle nähtuse vastu ja mitte ei tuleks keskenduda ainult klassikalistele nii-öelda puhtalt repressiivsetele meetmetele, vaid võib-olla mõelda ka alternatiividele, näiteks nagu haldusseadusandlus, konfiskeerimised, nii edasi Äh, et alati ei pea kõik minema äh, karistusseadustiku alla, kuid seda tööd veab edasi peaasjalikult Ungari juba järgmise eesistujana, kelle jaoks see valdkond on üks prioriteetidest. nüüd äh, koordineeritus ametite vahel, see on küsimus, mis huvi pakub teistele kõige rohkem, milline on selles koordineerituses meie roll, vastavalt nõukogu otsusele on koosile ette nähtud panustada nende organite tegevuse kon-, äh, koherentsusesse. ehk teisisõnu, meie peame tagama, et need ametid teevad tööd nii optimaalselt kui võimalikult, nii suure sünergia alusel kui võimalik. KOS-i loomise algusest, kohe esimesest kohtumisest ja üheteistkümnendast märtsist kaks tuhat kümme on ametite koordineeritus äh, olnud meie päevakorras me oleme tulnud kokku veel kaks korda pärast seda, kolmekümnendal aprillil ja kahekümne viiendal juunil, mõlemal korral oli see päevakorras teemas. nimelt siis äh, rääkisime nendest neljateistkümnest teemast, mis on võetud meie prioriteetideks järgnevate eesistumiste ajaks äh, muidugi kõikidel ametitel, nagu te väga teate, on mandaadid konkreetsed, vastutus ja eesmärgid erinevad, kuid mitte ükski nendest ei suuda oma potentsiaali täismääral täita, kui äh, äh, sellele ei puudutaks tähelepanu teised ametid ja liikmesriigid. ehk teisisõnu, tuleb rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas toimub nende ametkondade vaheline koordineeritus ja koostöö, äh, eriti mõtlema siin Euroopa Komisjonile, kuid naaber minust paremal kindlasti tuleb selle asja juurde tagasi. Eh, mis puudutab ametite töö koordineeritust, eh, siis selles osas on meie töö aluseks otsus, mille langetas siseasjade nõukogu oktoobril kaks tuhat üheksa, kui Rootsi eesistujana palus, et Europol, Eurojust, Frontex ja CEPOL eh, toodaksid ise ülevaate selle kohta, kuidas nende vahel koostööd parandada, pannes paika äh, juhtliinid, kuidas välja kujundada ühesuguseid standardeid, kuidas eh, ellu rakendada ühtseid eesmärke, koolitus, eh, töömetoodika ning koostöörutiini eh, väljakujunemine. Need neli ametit mõistsid seda sõnumit täiesti õigesti, tulid kokku ja lõid kahe tuhande üheksanda aasta lõpus, kahe tuhande kümnenda aasta alguses ühis Äh, ülevaate, tegemist on ühisülevaatega, ma tahaksin rõhutada, sellepärast et see on esmakordselt, kus me sellist asja näeme, et need neli ametkonda on teinud ühisraporti oma tegevuse kohta, et mida võiks parandada äh, nende tegevuses. selle nelja ametkonna vaheraport jõudis äh, koosini juba üheteistkümnendal märtsil kaks tuhat kümme meie esimesel töökohtumisel Eh, seal eh, on kirjas, et ametkondade vahel on just nimelt bilateraalselt eh, koostöö toimimas, vähem on seda näha multilateraalsel tasandil ja selgelt on näha seda, et tuleb kuidagi muuta mõistlikumaks koostöö. aprillis esitati lõppraport ja siin tuuakse välja mitmed tänased äh, koostöölepingud bilateraalsel tasandil, terve rida eesmärke on tehtud äh, selle kohta, kuidas seda koostööd parandada ning äh, lisaks sellele on ka veel nimekiri selle kohta, mida nad võiksid teha multilateraalsel tasandil. see raport aruanne tahab eh, siis eh, keskenduda praktilisele poole, see on väga hästi loetav dokument, seal on väga selged eh, eesmärgid, need on väga hästi määratletud, välja toodud, seda on tõesti väga hea lugeda, sest nad on tabelis kirjas mm, ja, ja pärast on lihtne kontrollida, kas need eesmärgid on täidetud või ei, või mitte. arvestatakse muidugi selles dokumendis ka Stockholmi programmiga kolmandaks peaasjalikult keskendub äh, see nendele äh, probleemidele, mida need ametkonnad saaksid ise lahendada, äh, seega on tegemist nii-öelda enesekriitikaga positiivses mõttes, toodud on välja väljakutsed, mis võivad olla tõsiseks probleemiks siis ametkondadele tulevikus, kuid millest nad võiksid ise üle saada. ja lõpetuseks ma ütleksin, et COSI tasandil ei ole sugugi äh, välistatud, et selline mõttekäik, et seda kasutatakse ka teiste ametkondade puhul, näiteks nagu äh, Põhiõiguste Amet, Euroopa justiitsvõrgustik või Euroopa justiitskoolistuse võrgustik, äh, seega bilateraal, bilateraalne koostöö ei piirdu mitte ainult nende nelja äh, ametkonnaga, vaid vaatlejatena võime kutsuda siia juurde ka teisi ameteid. nüüd bilateraalne koostöö laiemalt, eh, siin on ette nähtud väga konkreetsed ettepanekud eh, ametkondade ülevaates, eh, näiteks nagu infovahetuse analüüs, ohtude hindamine, ühised juurdlusmeeskonnad, väliskommunikatsioon, koolitus ja kindlasti need ametkonnad, kui te taha, ametid ise, kui te tahate, annavad täpsemat infot selle kohta, mis on nende öö, töö peamisteks aluseks, kuid siiski mulle tundub, et on tehtud ära midagi väga positiivset. loomulikult öö, multilateraalses koostöös on peaasjalikult keskendunud strateegilisele koostööle, nii igapäevasele koostööle, aga ka julgeolekule laiemalt eesmärgiks on siis äh, tagada suurem koherentsus, järjepidevus ja ametite vaheline koostöövõime, luua ühtne valitsussfäär, näiteks nagu äh, vastutavate ametkondade äh, ühiskohtumised, Euroopa institutsioonidega suhtlemine ning välissuhtlus, koordineeritus seal, teadus- ja arengukoostöös koostöö, koolituse osas koostöö, Äh, tutvustada ametite tööd, mõned arvavad, et see tuleb iseenesestmõistetavalt, aga see ei ole sugugi nii. Äh, sellepärast arvasin ka mina, et on põhjust siin koosi tutvustada, on mõned, kes seda tunnevad väga hästi, teised mitte sugugi, aga ja sama kehtib ametite puhul ja minu meelest on küll väga tervitatav, kui nende, neid tutvustatakse laiemalt ja tuleb äh, siis keskenduda ka ametitevahelisele koostööle eh, läbi konkreetsete koolituste, läbi eh, teadlikkuse suurendamise. nii palju siis nendest eh, eesmärkidest, mis on paika pandud, see kõik peaks viima suurema sünergiani ametkondade vahel, vältimaks topelttöö tegemist ja tagamaks siis nende suutlikkuse optimaalset, optimaalsemat ärakasutamist. ja nüüd veel lõpetuseks ma räägiksin koosist, et mi-, mis on päevakajaline meie jaoks nende ametite osas. pärast nende ametite lõppdokumendi esitamist otsustas COSI kahekümne viiendal juunil kutsuda üles ameteid täitma enamus nendest meetmetest, luua ühtne juhtimissfäär äh, ametite vahel läbi regulaarsete kohtumiste, mille eesotsas on siis äh, Äh, vastuvõtja ameti vastutavad äh, isikud. Äh, selle ameti direktor peab neid juhtima, siis need peavad toimuma nii tihti kui vajalik, kuid vähemalt korra kuus ja lisaks kõigi nende kohtumiste osas tuleb ülevaade saata ka koosile. esimene selline kohtumine leiab aset kahekümne kuuendal novembril Haagis eh, ja ma ise lähen ka sinna kohale ja ma tahaksin rõhutada seda, kui oluliseks eh, KOOS-i peab eh, nende ametite koordineeritust ja optimaalsete suhete loomist. Belgia eesistujana loodab muidugi suuremat edasiminekut selles valdkonnas ja loodame, et koostöö nende ametkondade vahel hakkab sujuma, aga ka nende ja teiste institutsioonide vahel, nagu näiteks Euroopa Komisjoni vahel aitäh. Te rääkisite Belgia kui eesistuja nimel. ja olete vastava komitee esimees, me täname teid Te rääkisite sellest, kui tähtsad on Europol, Eurojust ja Frontex. aga nüüd annan ma sõna härra Brüderile, kes räägib komisjoni nimel, härra Brüderile. Merci, monsieur le president. Äh, suur tänu, härra esimees. vaadates kella, tundub mulle, et äh, komisjoni nimel on mul küll au rääkida, aga pean seda tegema nii lühidalt kui võimalik. härra esimees, äh, daamid ja härrad, ma tahaksin selle lühikese sissejuhatuse alguses viita, viidata kolmele asjale, mis tunduvad minu meelest olevat oluline, mida tuleks meeles pidada äh, nüüd äh, selle kahe päeva jooksul, mil te nendest asjadest siin omavahel räägite Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid äh,, ametid äh,, kes tegelevad äh, siseasjade valdkonnas, äh, nendest äh, hakatakse siin rääkima. tuleb aga selles osas meeles pidada, et praegu käib institutsioonide vaheline dialoog, see, mis puudutab üldiselt missioonide rolli ning ametite järelevalvet, nende ametite alast järelevalvet, mis on loodud Euroopa Liidu raamistiku alusel. see institutsionaalne äh, dialoog äh, käivitati kahe tuhande kaheksandal aastal pärast komisjoni vastavasisulist algatavat teatist. see koondab endas siis Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu ning kindlasti kaks tuhat üksteist esitavad nad oma töö lõpptulemuse ja on täiesti oluline ja vältimatu tagada äh, Eh, sümfoonia, sünkroneeritus, selle üldlähenemise ja selle vahel, mida on võimalik ära teha justiits- ja siseasjade vallas. teine asi, millele tähelepanu pööraksin ja seda härra eh, Kökelberg ka väga selgelt eh, kirjeldas, nimelt on täiesti vältimatu meeles pidada see, kes teeb mida ja ke-, milline on äh, iga üksiku osa roll ja kohustus. ametid äh, luuakse selleks, et vastata konkreetsele vajadusele, konkreetsele operatiivkoostöö vajadusele. ametid vastavalt oma õiguslikule alusele ja oma põhikirjale ja see läheks minu meelest vastu ka aluslepingu vaimule ja sõnale. Need ametid seega ei tegele poliitilise agenda väljakujundamise või edendamisega. poliitiline agenda, selle väljakujundamine on institutsioonide teha, Euroopa Nõukogu, Euroopa parlament, seda siis Euroopa Komisjoni algatusel enamalt jaolt. ja muidugi tuleb tagada demokraatlik kontroll Euroopa Liidu institutsioonide tasandil ning äh, liikmesriikide valitsuste ta-, äh, tasandil, kuid äh, seda kontrolli tuleb kindlasti rakendada ka siis, kui need ametid luuakse, et tagada siis nende töö, tegevuse korrektsus oma pädevusvaldkonnas. ja kolmas märkus, mille ma teeksin, on see, et tegeleme antud valdkonnas piirkondadega, kus pädevused on väga segunenud, teinekord on see liikmesriikide kätes, teinekord Euroopa Liidu käes ja sellest tuleneb mõistagi eh, taoliste algatuste olulisus, nagu seda on tänane, see annab võimaluse demokraatlikutele, demokraatlikele organitele dialoogi pidada ja tagada koostöö omavahel. võtame ühe näite sellest, eh, mis täna tuleb arutelule meie välispiiride kontroll. poliitiline eh, seadusandlik raamistik eh, pannakse paika Euroopa Liidu tasandil, mis tegemist on ühispoliitikaga, kuid samas loomulikult iga liikmesriik vastutab selle ühtse poliitika rakendamise eest iseseisvalt eh, Euroopa Liidu välispiiril, kui selline piir liikmesriigil on ja siin me jällegi tunnetame väga selgelt seda, kuidas äh, Frontex oma eesmärki ja oma missiooni täidab. Äh, Frontexi ühisoperatsioonid on küll Frontexi koordineeritud, kuid nende täit-, elluviimine on peaasjalikult siiski liikmesriikide öö, äh, otsustada või siis nende ühistegevuse otsustada kui tegemist on ühisoperatsiooniga, siis võib see, seda juhtida nii Euroopa tasandil, aga loomulikult võib see teinekord olla märksa tõhusam hoopis liikmesriigi tasandil läbi demokraatliku kontrolli mehhanismide. kui nüüd äh, minna edasi nendest kolmest märkusest, tahaksin ma rõhutada veel mõnda. Te ütlesite, et tuleb luua dünaam-, äh, positiivse dünaamika äh, ala, see on täiesti vältimatu, ma isegi ütleksin, et see on vajalik. kõneleja vabandab, ütleb vastupidi, see on vajalik, see on suisa vältimatu. isegi kui justiits- ja siseasjade alane koostöö on alles värske koostöö, üllatab meid siiski see, kui palju äh, ameteid on selles valdkonnas tegevad. Äh, täna-homme keskendute peaasjalikult kolmele ametile, Frontexile, Europolile ja Eurojustile. ärgem unustagem, et äh, lisaks nendele on veel vähemalt kolm muud ametit. Euroopa Põhiõiguste Amet, Euroopa kolledž eh, politsei koostöövallas CEPOL ning eh, Euroopa eh, narkootikumide amet. Need ametid nii kesk- kui ka keskpikas perspektiivis on seotud teie tööga, lisaks sellele Euroopa süüli amet, mis hakkab varsti tööle nii et tulevikus ilmselt ka Arenguamet ja nii edasi. see tähendab seda, et täna on meil juba kuus ametit, homme seitse, juba varsti kaheksa, kes peavad koostööd tegema. on neid, kes ütlevad, et tegemist on äh, tohutu paljunemisega, et neid on liiga palju, kuid ma siiski ütleksin, et justiits- ja siseasjade valdkond on ala, kus operatiivkoostöö liikmesriikide vahel ja härra Kukelberg tõi ka väga selge näide, kannab väga olulist rolli äh, ametite poliitilise agenda väljakujundamisel ja seega on täiesti normaalne, täiesti loogiline muidugi, äh, kui kõik äh, tingimused on täidetud, pöördutakse ametite poole, kes on spetsialistid mingis teatud valdkonnas et nemad siis oleksid selle operatiivkoostöö vedajaks see positiivne, positiivne dünaamika, millest te rääkisite, on vajalik ja vältimatu ja on ka täiesti võimalik. ja tooksin siin ainult ühe näite ühest teisest äh, teemast, millest te räägite vist homme, nimelt koostöö Schengeni äh, alas ja siin on muidugi ajaline perspektiiv natuke pikem. pärast Amsterdami lepingu jõustumist on Schengeni koostöö olnud valitsustevaheline, rangelt valitsustevaheline. oli neid, kes ütlesid, et tegemist on tuleviku Euroopa Liidu ülese koostöö laborina, kuid alguses oli täiesti tegemist äh, Eh, eh, valitsuste vahelise koostööga. Euroopa Parlament paaril korral võttis sõna selles küsimuses omaalgatuslike raportite läbi. Nende raportite toon oli selge, nimelt kritiseeriti täiesti selgelt sellist lähenemist. siis jõustus Amsterdam, tänaseks on jõustunud Lissabon ja mida me võime näha? nimelt, et kogu selles vallas kõik need küsimused, mis nüüd toodi ühenduse tasandile Amsterdami lepinguga ja mis puudutavad Schengeni seadustiku edasiarendamist, on nüüd täiesti Euroopa Parlamendi kontrolli all. õiguslik raamistik, äh, selles lepiti kokku kaasotsustusmenetluse alusel räägime me siin näiteks välispiiride ühiskontrollist, räägime ühiskoodeksist viisade andmisel, räägime me siin õiguslikust alusest eh, SIS kahe osas, eh, olgu eh, VIS jutuks ükskõik mis, kõik need justiits meetmed, mis puudutavad Schengenit, on nüüd kaasotsustusmenetluse alla minevad ja see on loonud väga olu-, väga elava dünaamika. ja seega on see on võimalik. palju on tehtud, palju on veel võimalik tänaste õiguslike, tänase õigusliku raamistiku sees. Te olete kaasmenetleja, näiteks Frontexi agentuuri reform, või teie otsustasite, milline on Frontexi õiguslik alus, mis on rapidite ehk kiirreageerimisjõudude aluseks ja nii edasi, nii edasi, kõik need asjad on olnud Euroopa Parlamendis arutelul, seda härra Pusutili eh, juhtimisel ja kaasmenetlejana on Euroopa Parlamendil tohutu roll mängida siin nende agentuuride töös. lisaks sellele olete muidugi ka eelarvepädev organisatsioon. kõik need ametid saavad tegutseda ainult tänu, peaasjalikult tänu äh, Euroopa Liidu eelarvevahenditele, omavahendeid neil ei ole ja teie eelarvepädeva organisatsioonina, ametina muidugi mõjutate oluliselt nende tööd. ja õiguslik alus on juba täna ette näinud nendele ametitele aruandluskohustuse Europol äh, artikkel nelikümmend kuus näiteks ütleb selle väga selgelt välja, et äh, õiguslik alus kohustab neile aruandluskohustuse, aga ka teistes äh, ameteid loovates dokumentides on sellele viide ja Euroopa Parlament ja ka rahvusparlamendid, teil on täielik vabadus ükskõik mis ajal kutsuda äh, enda ette nende ametite täitevdirektorid ja ausalt öeldes mina tunnen nende seas väga vähe neid, kes keelduksid sellest ja lükkaksid äh, mõne parlamendikomisjoni kutse tagasi, olgu see siis Euroopa Parlamendi või liikmesriikide parlamentide soov. ja nüüd, äh, mis on veel vaja ära teha, see on tänase kohtumise äh, peamine eesmärk härra Kokelberg rääkis juba komisjoni novembris tulevast teatisest, mis puudutab Euroopa julgeoleku, sisejulgeolekustrateegia operatiivpunkte. me tuleme ja teie tulete selle asja juurde kindlasti tagasi, kuid on täiesti selge, et komisjonil on eesmärgiks välja pakkuda arengumenetlus ja otsustusmenetlus, järelevalvemenetlus ja rakendusmenetlus sellele strateegiale, mida teie nimetate nii-öelda policy cyclics, poliitiliseks tsükliks. see annab Euroopa Parlamendile võimaluse olla kaasatud otsuse langetusse ning kõrgetasemelisse arutelu selle strateegia ellurakendamisel ja järelevalvel, sellest ma rääkisin juba varem. Euroopa Parlamendil on väga oluline roll Äh, seisukoha avaldajana ja protsesside mõjutajana äh, ametite operatiivkavades. härra esimees, teie rääkisite sellest, et äh, parlamendikoda tunneb muret Europoli poliitilise kontrolli järelevalve osas. volinik Malmström on juba oma seisukohta avaldanud selles küsimuses. Europoli õiguslik raamistik arvestades seda, et õiguslik alus võeti ju alles eelmisel aastal, aasta lõpus äh, vastu, nimelt äh, täiesti muutus Europoli töö alus äh, ja see hõlmab nüüd siis muidugi ka nõukogu uut otsust, mis nende tööd mõjutab ja on täiesti selge, et demokraatliku järelevalvega ei saa oodata. selles osas on tulemas üks teatis, teatis, mis peab arvestama Europoli eripäradega, eriti tõsiasjaga, et tegemist ei ole politseiüksusega, Europolil ei ole operatiivvõimsust ja tuletan teile meelde, et Europol Äh, rajaneb oma koostöös väga otsesel koostööl politsei ja ametkondadega, mis muidugi peaks tagama äh, liikmesriikide poolse demokraatliku kontrolli. vot nii, härra esimees, daamid ja härrad, nii palju siis komisjoni poolt sissejuhatuseks teie tööle ja loomulikult pean veel siin ütlema, et äh, kuulame huviga, mida te siin arutate eriti eh, selles osas, mis puudutab eh, paremat koordineeritust selle vahel, mida tehakse Euroopa tasandil ja mida tehakse liikmesriigi tasandil. üsna tihti rahvusparlamentidel on vaja ka informatsioonist, mida neil on vaja õigel hetkel selleks, et mõjutada siis demokraatliku kontrolli tagamise protsessi ja võib-olla tänane kohtumine võiks olla üks nendest eh, see võiks olla kindlasti see õppetund, mille need järgnevad päevad meile võiksid anda aitäh teile, härra Pröver. nüüd ähm, jätkame me tööd niimoodi, et meil seisab ees kahepäevane seminar ja me peame kindlasti kinni pidama ajakavast. meil on äh, kaks äh, sessiooni, üks täna ja see puudutab Frontexit ja ühtlasi on äh, meil äh, sessioon, mis puudutab äh, Europoli, üks siis Frontexit ja teine Europoli äh, ja kõigepealt me kuulame ära esimese osa ettekanded ja seejärel anname sõna soovijatele ja kuulame ära liikmesriikide rahvusparlamentide esindajad. ning muidugi saavad sõna ka Liibe komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajad. nüüd saab sõna härra Ilka Laitinen, kes on Frontexi agentuuri direktor. Simon Busut ja siis härra Puusutil, kes on Frontexi mandaadi ülevaatamise küsimuse raportöör, ta on ähm, libe komisjoni liige. härra Hunko, kes on Bundestagi liige, tere tulemast! ja nüüd me siis avame esimese sessiooni, mis puudutab Frontexi küsimusi. ja kõigepealt saab sõna härra Laitinen, kes on Frontexi direktor. tere tulemast teile, härra Laitinen, ja teil on sõna. suur aitäh, härra esimees ka mina tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Liibe komisjoni ning mul on väga hea meel, et äh, siia on kokku tulnud kõik rahvusparlamentide esindajad, sest äh, meie töö praegust osa peame meie eriti tähtsaks. tuleb aru saada, et olukord meie välispiiril ei ole kunagi ühesugune. sel aastal oleme tõsi küll näinud, et ähm, ebaseaduslik äh, sisseränne on ähm, kahanenud võrreldes eelmise aastaga kahekümne protsendi võrra ning äh, samuti on ähm, kurjategijate tegevus äh, koondunud kindlamatesse piirkondadesse ja kindlamatele marsruutidele. enne oli pigem nii, et kuritegelikud rühmitused kasutasid erinevaid marsruute, kuid nüüd äh, kasutatakse kõige rohkem Kreeka-Türgi maismaapiiri. ning pärast kahe tuhande kümnenda aasta esimest poolt teostati arvutused ja leiti, et äh, sellel marsruudil toimub rohkem kui kaheksakümmend protsenti äh, kogu äh, ebaseaduslikust piiri ületamisest. vastavalt Frontexi viimasele riskianalüüsi raportile on Türgi transiitriik, kust ebaseaduslikud sisserändajad ähm, tulevad, liikudes Euroopasse ja aina rohkem tegutsetakse nii, et kõigepealt lennatakse Istanbuli ja siis ületatakse maismaapiir. ning äh, üks äh, huvitavamaid äh, muudatusi, mida oleme näinud Kreeka-Türgi piiri puhul, on see, et tegevus on liikunud merepiirilt maismaapiirile kui äh, me kahe tuhande kümnendal aastal alustasime ühisoperatsiooni Poseidon, keskendusime me ennekõike merepiirile, kuid nüüd tuleb rohkem vaadata maismaapiiri sest, sest äh, seitsekümmend kolm protsenti kõikidest illegaalsetest sisenemistest Euroopa Liitu leidis esimese poolaasta jooksul aset just äh, maismaapiiri pidi. muus osas on olukord parem kui eelmistel aastatel üks äh, marsruutidest, mis kunagi oli väga populaarne, kuigi ka väga ohtlik, nimelt siis Lääne-Aafrika marsruut äh, Senegalist ja Mauritaaniast Kanaari saartele, on nüüd peaaegu täielikult äh, suletud ja seda tänu operatsioonile Heira, mis on Frontexi esimene ühisoperatsioon ja mis ikka veel toimib. Sa-, samamoodi on ühisoperatsioonid Minerva, Indra ja Hermes aidanud ebaseaduslikke rändevoogusid oluliselt kahandada Lääne- ja Kesk-Vahemere marsruutidel. ning Poseidon, mida ma juba nimetasin, on aidanud kaotada suure osa ebaseaduslikust rändest Kreeka-Türgi merepiiril ja põhilist väljakutset esitab meie jaoks nüüd maismaapiiril toimuv mis puudutab teisi maismaapiire, siis idapoolne maismaapiir Ukraina ja Valgevenega on küllaltki stabiilne, kuid olukord Ungari ja Serbia maismaapiiril kajastab pigem neid sündmusi, mis on äh, viimasel ajal aset leidnud Lõuna-Kreekas kuna ebaseaduslikud sisserändajad liiguvad järjest põhja poole, siis tulevad nad tihti läbi endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia ja Serbia, selleks et uuesti Euroopa Liitu siseneda Ungari piiri, piirilt. ning eh, see on üks olukordi, mis tõenäoliselt muutub, kui eh, ka Rumeenia ja Bulgaaria järgmise aasta märtsis ühinevad Schengeni alaga. sellisel juhul kujunevad eh, välispiirid ümber ning äh, pikeneb maismaapiir Türgiga, mis tähendab seda, et äh, Kreeka elu muutub teatud määral lihtsamaks, kuid ähm, lisaks äh, sellele on ebaseaduslik liikumine Euroopa Liidu siseselt nüüd palju lihtsam neile, kes on suutnud juba ületada välispiiri. juba praegu on näha, et Bulgaaria piiril toimub rohkem ebaseaduslikku rännet, kuigi veel on vara öelda, kas see on uus tendents või mitte härra esimees, nagu ma juba alguses ütlesin, ei ole olukord piiridel mitte kunagi ühesugune. seetõttu on meil vaja ajakohastatud luureteavet, integreeritud strateegiat ning paindlikku lähenemisviisi ja kõik need elemendid on olemas integreeritud piirihalduse raamistikus, mille inglisekeelne lühend on EBM. see äh, süsteem leidis uuendamist alles hiljuti, siis kui jõustus Lissaboni leping. esimese ja kolmanda samba struktuuride vahel ei ole enam mingisuguseid piire ning seetõttu võib öelda, et IBM on lõpuks ometi muutunud integreeritud osaks Euroopa Liidu sisemise julgeolekustrateegiast, vähemalt mis puudutab poliitilist tasandit. nüüd aga tuleb kaotada piirid ka mõtteviiside vahelt julgeolek piiridel ei puuduta ju ainult ühte talitust, ja kõik talitused, kes piiridel töötavad, teevad rohkemat kui lihtsalt äh, kontrollivad äh, reisijate voogu äh, piiriületuspunktis. agentuuride vaheline koostöö on selle, selle, selle tõttu väga oluline. see koostöö toimub piirivalve, tolli, politsei, immigratsiooni ja sotsiaalte-, sotsiaalteenuste talituste vahel võttes arvesse seda fakti ning samuti uut õiguslikku olukorda, ütleksin mina, et piirikontroll toimub kõikjal, kus äh, piiriületajaid kontrollitakse, olgu selleks siis konsulaarpunkt mõnes kolmandas riigis, kus väljanda-, antakse viisasid äh, mõni lennujaam transiitriigis või äh, ükskõik millise liikmesriigi territoorium. mõnikord toob see töö kaasa piiriülese kuritegevuse avastamise ja uurimise ning jällegi peavad erinevad ametkonnad koos töötama. vertikaalne ja horisontaalne integratsioon on midagi sellist, mille nimel Frontex igapäevaselt võitleb. meie peamine eesmärk on see, et liikmesriikide asutused ja liikmesriigid suudaksid teha rohkem koostööd Euroopa julgeoleku nimel, nad peaksid vahetama andmeid, tõhustama ühist operatiivtööd ning välja töötama parimaid praktikaid. Lissaboni leping ja Stockholmi programm tõid kaasa ühe suure muutuse põhiõigused ja inimväärikus on nüüd asetatud äh, Euroopa Liidu prioriteetide kõige kõrgemasse ritta. kuid äh, raske on siin saavutada sobivat tasakaalu. kuna aina enam inimesi liigub aina enam, siis äh, on äh, meie jaoks kujunenud uueks suureks väljakutseks äh, see, kuidas muuta Euroopa piirid paremini läbitavaks äh, neile reisijatele ja neid on enamik, kes soovivad kasutada oma liikumisvabadust, kuid samas säilitada ja alal hoida ka julgeolekut, mida nad väärivad. selleks, et me suudaksime tõhusalt tõkestada piiriülest kuritegevust, ebaseaduslikku rännet ja inimkaubandust tähendab seda, et me vajame väga kõrgelt, kõrge väljaõppe saanud äh, inimesi, väga häid ressursse ja seda, et süsteeme ja struktuure kasutatakse ähm, maksimaalse ma,, maksimaalselt. ja kui ma vaatan nüüd seda, milline peaks olema uus Frontexi määrus, siis siin võin ma tuua välja mõned konkreetsed soovitused. kõigepealt, mis puudutab isikuandmete töötlemist selleks, et me saaksime tõhusalt äh, võidelda nende ohtudega, mis ähm, meid ohustavad, eriti inimkaubandus, inimeste ähm, ähm, ebaseaduslik äh, transportimine, inimestega kaubitsemine, sageli puudutab see ka alaealisi, sageli toob see kaasa seksuaalsed kuritarvitused või elundi müügi. kõige sellega tuleb võidelda, kuid selleks on meil vaja ka teatud isikute äh, andmeid. loomulikult ei hakka me säilitama kõikide reisijate andmeid lihtsalt selleks, et rutiinselt kontrollida piiriületajaid. me püüame jälile saada erinevatele kuritegelikele võrgustikele ja rahvusvahelistele rühmitustele ning äh, seetõttu on äh, välispiiril äh, vaja nii inimesi kui ressursse, mis võimaldaksid meil seda teha me uurime organiseeritud piiriülest kuritegevust ja selleks on meil vaja muuhulgas tuvastada ka nende inimeste andmed, kes ähm, võivad sattuda ohvriteks. olukord, kus piiriületuspunktis töötav isik ähm, omab mingisugust ähm, kriminaalõiguslikku tõendusmaterjali, kuid ei saa seda Europolile edasi anda, tähendab seda, et süsteem ei tööta tõhusalt selle asemel, et see info, millest rääkisin, antakse edasi Euroopa tasandi agentuuridele, kus see peaks olema, jääb see tihti kohalikule tasandile, kus äh, seda kuidagi kasutada ei saa. ja selline olukord tuleb pigem kasuks organiseeritud kuritegevuse äh, läbiviijatele ning ei aita kuidagi kuritegesid, kuritegusid ennetada või äh, ohvreid kaitsta. meil ei saa olla holistlikku agentuuride vahelist lähenemisviisi, kui ähm, meie töö ei ole tõhus juba piiripunktides ja kui väärtuslik informatsioon jääb kohalikule tasandile toppama. teine tähtis punkt puudutab äh, varustuse saadaolevust. praeguste sätete järgi on nii, et liikmesriigid peavad äh, tehnilise varustuse andma äh, Frontexi kasutusse, andma selle üles ühiste ressursside registrisse ja tegema seda vabatahtlikult ja neil on õigus ise otsustada, millal ja kuidas nad seda teevad. kuid selleks, et planeerimine oleks tõhus äh, ja operatiivjuhtimine parem, on äh, meil vaja tagada, et äh, õiged inimesed õigel ajal saaksid sobivaid ressursse. seetõttu tervitame me komisjoni ettepanekut luua tehnilise varustuse ühine register, mis tooks kaasa selle, et liikmesriigid on kohustatud oma tehnilist varustust jagama ja mis äh, tähendaks äh, muuhulgas ka seda, et äh, kõigil, kes abi vajavad, on võimalik kasutada Frontexi omanduses olevat või liisitud aparatuuri ja varustust. see tähendaks seda, et süsteem oleks paindlikum ja et meil oleks võimalik ressursse tõhusamalt hallata, võttes arvesse seda, et olukorrad kogu aeg muutuvad. kuid kõige tähtsamad ressursid ei ole muidugi tehnilised parim luureteave, planeerimine, head äh, ressursid, kõik need ei tähenda mitte midagi, kui ei ole sobivaid töötajaid ja just siin saavad liikmesriigid anda oma suurima panuse. piirivalvurid ja teised eksperdid on inimesed, kes osalevad Frontexi ühisoperatsioonides ning ka siin tahaksime me näha tõhusamat äh, suutlikkust lähetatud siseriiklikud ähm, piirivalvurid ja teised töötajad aitaksid tugevdada meie operatiivvõimekust ning äh, tõhustaksid Frontexi operatsioone, kuid ka agentuuride vahelist koostööd ja siseriiklike asutuste integreeritust Euroopa tasandil. ka siin on äh, kõige tähtsamad võtmesõnad autonoomia ja paindlikkus. ja lõpuks tahaksin rääkida veel ühest küsimusest, mis samuti on väga tähtis ning selleks on äh, kaasjuhtimine kui me soovime Frontexi operatiivprofiili muuta, nii et Frontex ei oleks enam koordinaator, vaid äh, koostöös äh, juhtiva liikmesriigiga juhiks operatsioone, siis tuleks äh, see kasuks kogu Euroopale. meil oleks rohkem solidaarsust ja vastutus oleks jagatud ning see tähendaks seda, et operatsioonid toimuvad kiiremini ja tõhusamalt ning äh, ka see on kahtlemata kõigi huvides. jagatud vastus, vastutus ja vastastikune usaldus, just see on ühisoperatsioonide tõeline väärtus. kokkuvõttes tahaksin öelda, et õigus edastada isikuandmeid äh, neile, nende kohta, keda peetakse Euroopa julgeoleku tasandil hädaohuks Euroopale, on väga oluline. samuti on oluline, et me saaksime teha koostööd õiguskaitseagentuuride ja organitega, sest see aitab säilitada, see aitab saavutada Stockholmi programmi eesmärke. kaasomand, kaasjuhtimine, kaashaldus, koostöö. on selge, et meie ees seisvaid väljakutseid on võimalik lahendada ja teha seda väga edukalt, kuid mitte siis, kui me töötame üksi, me peame töötama koos, aitäh! aitäh ka teile, härra Laitinen! ma teen ettepaneku anda nüüd äh, sõna härra Simon Bussutilele, kes töötab äh, Frontexi määruse ümbervaatamise raportiga ja kes on Euroopa Parlamendi liige ning äh, selleks, et me saaksime töötada kiiremini ja oma töö programmi täita, oma tänast tööprogrammi täita, siis igaüks, kes siin presiidiumi laua taga istub, saab sõna ainult kümneks minutiks. härra Pussutil, teil on sõna. aitäh, härra esimees, kallid kolleegid nii Euroopa Parlamendist kui äh, liikmesriikide parlamentidest. mul on väga hea meel, et ma saan siin olla ja eriti tore on see, et mul on võimalik äh, mõtteid vahetada kolleegidega, kes on siia tulnud just liikmesriikidest aeg meie tänaseks koosolekuks on suurepäraselt valitud. eelmisel nädalal kohtus viieliikmeline Euroopa Parlamendi äh, delegatsioon Varssavis äh, härra Laitineni ja tema meeskonnaga ning täna on meil võimalik vahetada mõtteid teiega. kuna mina olen asjakohase küsimuse raportöör, siis ütlen teile kohe, et meil on kavas ähm, esimene mõttevahetus äh, Frontexi küsimuses läbi viia juba järgmisel nädalal ning jällegi meie tänane koosolek ei saaks tulla õigemal ajal. ma äh, piirdun oma sõnavõtus sellega, et esitan kuus küsimust ning äh, loodan, et äh, teie saate mind kui raportööri nendele küsimustele vastamisega aidata nii et need vastused jõuavad minu raportisse ja parandusettepanekutesse. ise proovin ma vastust anda ainult ühele küsimusele, sest aega on mul niivõrd vähe ja ülejäänud aja jätan teile. ülejäänud viis küsimust siis samuti kõige esimene küsimus, mida endale esitada, on kuhu Frontex suundub, mis on tema eesmärk? tegemist on kahtlemata väga üldise küsimusega, kuid ma leian, et vajalik on läbi viia ka poliitiline arutelu. nii et piltlikult võiks küsida, mis, kelleks Frontex saab, kui ta suureks kasvab? praegu on ta viieaastane või isegi kuuene kui me võtame arvesse määruse vastuvõtmise kuupäeva, aga viieaastane, kui me vaatame, kui kaua ta on töötanud. kuhu peaks ta tulevikus liikuma? ma arvan, et tegemist on väga olulise küsimusega. kas me tahame, et meil ka edaspidi oleks ähm, omavaheline koostöö, kuid mitte eriti kindel koostöö, kui me oma välispiire äh, kaitseme, või oleks meil vaja integreeritud süsteemi? võib-olla oleks meil vaja näiteks Euroopa Piirivalveametit. teine küsimus millistes valdkondades peaks äh, Frontex olema tõhusam? esimesed aastad on äh, näidanud, et Frontexist on kasu olnud teatud valdkondades, kuid, kuid teistes äh, üldse mitte. millistes valdkondades võiks uus õigusloome meid aidata? mina omalt poolt ütleksin, et kasulik võiks olla arendada ühisoperatsioone, aga teisest küljest võib-olla ka tagasisaatmise operatsioone või rahvusvahelist koostööd kolmandate riikidega, ma arvan, et eh, siin kõikides nendes valdkondades on võimalik ette näha suuremat tõhusust. kolmas küsimus. see on seotud eh, piirivalvurite mm, kui ressursi jagamisega ma arvan, et äh, Frontex on teinud väga palju selleks, et piirivalvurid saaksid tulla kokku, üksteist paremini mõista ja et neid tegelikult oleks võimalik ka ühtemoodi välja õpetada. piirivalvurite selline kogunemine on midagi uut ja see on täielikult Frontexi teene. me teame, et Frontexil on ka kiirreageerimisrühm, mille nimi on Rabbits Rabbits inglise keeles, kuigi see võib-olla ei ole kõige paremini välja kukkunud nimi. ja meil on ka erilised toetusrühmad, mida kasutatakse ühisoperatsioonides. ehk siis Frontexi ühised toetusrühmad. kus äh, peaks neid kasutatama? kuidas peaks neid edasi arendama? ja millisel määral peaks neid üldse koos kasutatama? kui palju peaksid äh, liikmesriikide piirivalvurid tegema koostööd äh, Euroopa tasandil? neljas küsimus on ka seotud ühiste ressurssidega, kuid äh, see küsimus puudutab pigem tehnilisi ressursse, millest rääkis ka härra Laitinen. ehk siis ma küsiksin, kuidas me saame tagada, et kõik liikmesriigid kavatsevad panustada, et kõik nad annavad tõesti äh, oma äh, tehnovarustust Frontexile, kasutamaks seda ühisoperatsioonides. me ju teame, et kõik liikmesriigid ei ole seda teinud. kuidas siis tagada, et nad seda teeksid, et nad osaleksid rohkem ja et solidaarsus praktikas tõesti toimiks? viiendaks, ka sellel härra Laitinen juba peatus, viies küsimus puudutab isikuandmete töötlemist. ja ma tahaksin küsida, kas äh, Frontexil peaks olema õigus isikuandmeid äh, töödelda selleks, et ta saaks oma tööd paremini ja tõhusalt teha, eriti mis puudutab äh, võitlust piiriülese kuritegevusega ja ebaseadusliku rändega. ja kuuendaks tahaksin küsida, kuidas on võimalik muuta Frontex aruande kohustuslikuks, seda nii parlamendi, Euroopa Parlamendi kui ka liikmesriikide parlamentide ees. ning sellele viimasele küsimusele, demokraatlik aruandekohustus, ma tahaksingi oma eh, kõne jooksul vastata. ma jagaksin selle küsimuse kaheks. kõigepealt, aruandekohustus õigusloomelise protsessi käigus praegu me sellise protsessi käigus elame, sest parasjagu, nagu te teate, parandatakse Frontexi määrust. ma arvan, et teil, kallid kolleegid rahvusparlamentidest, on siin väga selge ülesanne, te olete siia tulnud omapoolsete arvamustega ning ähm, siis, kui lõppes kaheksanädalane tähtaeg, siis ähm, oli, olid kuus ähm, liikmesriikide parlamenti võtnud vastu oma arvamuse, ainult Poola senat äh, esitas põhjendatud arvamuse, kus ta ütles, et Frontexi ettepanek ei vasta lähimuspõhimõttele. parlamentidevaheline komitee, see on komitee, mis täna siin kokku tuleb, on veel üks võimalus äh, näidata, et äh, Frontex muutub aruandekohustuslikumaks ja seetõttu on meie tänane koosolek meie jaoks väga hea võimalus, sest kohal on äh, Frontexi tegevdirektor, kes saab teie küsimustele vastata. Euroopa Parlamendi jaoks on äh, juba õigusloomeline protsess ise konkreetne mõõde, mis võimaldab meil vaadata, milline on Frontexi demokraatlik ähm, aruande kohustus ja kui palju ta aru annab, sest oma parandusettepanekuid saame me teha ainult selle tagasiside alusel, mida me küsime ja ka saame Frontexilt. ma soovin teile meenutada ühte episoodi, mis leidis aset ähm, siinsamas parlamendis, kui arutati Frontexi juhiseid ja need esitati parlamendile arutamiseks läbi komitoloogiamenetluse, mis tähendas seda, et Euroopa Parlament äh, saab need äh, juhised kas tervikuna heaks kiita või tagasi lükata, kuid ei saa neid parandada, juhul kui ei nõustu mingisuguse osaga neist. nüüd on see küsimus antud Euroopa Kohtusse ja kohtusse esitas selle just Euroopa Parlament, kes leidis, et selline menetluskord on väär õige oleks olnud kasutada äh, tavalist menetlust ehk kaasotsustusmenetlust, sest äh, just niimoodi oleks suurendatud demokraatliku aruande kohustust. seda esiteks. teiseks on võimalik suurendada demokraatliku aruande kohustust niimoodi, et oodatakse ära õigusloomelise protsessi lõpp. seda saab teha mitmel erineval moel igal aastal võtab Euroopa Parlament vastu Euroopa Liidu eelarve ning eelarve vastuvõtmine annab meile võimaluse esitada küsimusi erinevatele agentuuridele, Frontexile ja ka teistele ja me saame küsida, mida nad teevad ja kuidas nad teevad, enne kui me nõustume sellega, et neile antakse sama palju raha kui eelmistel aastatel või isegi veel rohkem. peale selle on meil eelarve täitmise heakskiitmise menetlus mille kohaselt me peame otsustama, kas eelarvet, Euroopa Liidu eelarvet on kasutatud hästi või mitte ähm, eesmärgi kohaselt. Veronique Matier on täna siin ja tema saab teile sellest lähemalt rääkida. ka see menetlus annab meile võimaluse agentuuride demokraatliku aruande kohustust suurendada, sest kõik need agentuurid peavad esitama ju aruande ja me võime nad kutsuda siia äh, ja nendega mõtteid vahetada nende dokumendi üle ja peale selle esitab iga agentuur tööprogrammi enne järgmist aastat, enne kui neile eelarvest raha eraldatakse, aga siis võime nad kutsuda siia ja korraldada kuulamise. mis puudutab andmete töötlemist, siis Euroopa Liidul on ka teisi agentuure ja institutsioone, näiteks Euroopa andmekaitseametnik, kelle äh, arvamuse küsimine samuti suurendab äh, aruande ähm, aruandekohustuse täitmist. mul on ainult kümme sekundit aega, mistõttu ma ei hakka nüüd kõike rääkima, mida ma rääkida tahtsin, kuid ütlen, et eh, kui teil on mingisugust tagasisidet, mida soovite mulle anda, siis palun tehke seda. Euroopa Parlamendi veebilehel on minu meiliaadress olemas, ma koostan oma raporti juba lähinädalatel ja seetõttu jään ootama teie tagasisidet, aitäh! aitäh ka teile! ja aitäh, et suutsite kinni pidada nii täpselt kümnest minutist, mis teile oli antud. nüüd saab sõna härra Hunko, kes eh, esindab Bundestagi. suur aitäh, härra esimees! mul on väga hea meel, et saan sõna võtta selles äärmiselt olulises debatis. ja sooviksin teha paar kriitilist märkust Frontexi koha pealt. pärast seda, kui Frontex äh, aastal kaks tuhat neli loodi, on Frontexit kui organisatsiooni väga kritiseeritud ja taustaks sellel on see suur inimtragöödia, mis leiab aset Euroopa Liidu välispiiridel. rohkem kui kümme tuhat inimest on viimase kümne aasta jooksul surnud. ja on leidnud aset intsidente ka Brüsselis, viimasel nädalal olid protestid Frontexi vastu. tahaksin rõhutada mõningat kriitikat, mis on tulnud inimõigusorganisatsioonide poolt. paljud sellised organisatsioonid on kritiseerinud Frontexit äh, põgenike sõjaväelise deporteerimise tõttu Vahemere piirkonnas. eriti just sellepärast, et äh, põgenikke ei kaitsta piisavalt, Euroopa konstitutsioonilise ja inimõiguse keskus on andnud välja raporti kus äh, sellest taustast ka räägitakse ning öeldakse, et äh, selle kaheteist miili äh, tsooni sees merel on Euroopa Liidul siiski kohustus kaitsta põgenikke ja nendel inimestel on õigus taotleda asüüli. ma arvan, et see on nendega, peaksime rohkem tegutsema. küsimus on äh, kuidas me suudame saavutada inimõiguste sõbralikku lähenemist, samas garanteerides oma piiride turvalisus. ja meie parlamendi liikmetena meil on eh, kohustus kindlustada, et eh, sellised inimõigused eh, ja põgenike kaitse, et need on tagatud kõikide Euroopa institutsioonide poolt. järgmine küsimus on järgnev. arvestades, et Frontex ei saa hakkama inimõiguste kaitsmisega, on selle organisatsiooni plaanid äärmiselt kahtlased. eriti, mis puudutab lähimuspõhimõtet ja seda on siin ka välja toodud, on rahvusparlamente, kes on samal seisukohal. hiljuti näiteks andis Poola parlament veel raporti selle koha pealt. kolleegid, ma arvan, et äh, me peaksime siin äh, asju siiski pidurdama. Frontex on vaikselt arenemas äh, selliseks superüksuseks, millel on superkontroll põgenike üle ja see ei ole õige. niimoodi rikutakse Euroopa Liidu lepinguid ja Euroopa Liidu kodanikud hakkavad üha vähem usaldama Euroopa institutsioone. üha rohkem jääb ka mulje, et siin äh, käib selline vorstilõikumine Euroopa Liidu organisatsioonide poolt, äh, mis puudutab pädevusi ja rahastamist äh, ja äh, selle kohta on esitatud samuti kriitikat, ei teostata korralikku kontrolli selle üle, mida teeb komisjon, seda on ka ära toodud. ja mis puudutab äh, valitsustevahelist tööd, siis tõuseb küsimus, äh, kas Euroopa Parlament teostab piisavat järelevalvet, aga kas seda teevad ka rahvusparlamendid? peame tõsiselt mõtlema selle üle, kas Äh, arvestades, et on Lissaboni leping, äh, Europol, Eurojust, äh, nende institutsioonide üle teostavad kontrolli rahvusparlamendid, kas see peaks kehtima ka Frontexi puhul, küsimus on, kuidas institutsionaalselt seda paika panna? järelevalveüksused Europoli kaudu peaksid siin samuti panustama äh, peame tugevdama rahvusparlamentide järelevalvepädevusi. arvestades äh, äh, milline on Frontexi inimõigus see vallas käitumise ajalugu, siis äh, nüüd on tekkinud selline superüksus, millel ei ole parlamendi järelevalvet ja peab küsima endalt äh, kas Frontexi edasine töö läheb kokku Euroopa Liidu identiteediga inimõiguste sõbrana või on see muutumas liiga autoritaarseks, nagu on teised režiimid mujal maailmas? peab äh, uurima ka väljasaatmispoliitikat. pärast Frontexi loomist on minu arvates kaitse vähenenud ja on vaja fundamentaalset muutust Euroopa põgenikepoliitikas. me ei saa olla nõus sellega, et sellised institutsioonid nagu Frontex panustavad äh, asüülitaotlejate inimõiguste rikkumisse äh, ma paluksin, et te äh, võtaksite tõsiselt neid kriitikaid, mis tulevad inimõigusorganisatsioonide poolt. meil ei saa olla sellist olukorda, kus me edendame inimõigusi majal, räägime sellest igal pool, aga samas omaenda piiride sees ei suuda isegi miinimumstandardeid tagada. lisaks äh, seal, kus Frontex on valinud vale poliitika, meil ei ole mingit põhjust takistada selle toimumist. vaatame, milline on Frontexi rahastamine, seda on viimase nelja aasta jooksul suurendatud üheksateistkümnelt kaheksakümne kaheksale miljonile eurole ja siis on ka Frontexi iseloom. eesmärgiks peaks olema parem parlamendi järelevalve ja see on midagi sellist, parlamentaarne järelevalve, see on midagi sellist, mida me peaksime jagama ja ootaksin, et see parlamentidevaheline assamblee eh, siin teatud samme ette võtaks, nüüd tundub, et olengi oma sõnavõtuga paar minutit kiiremini ühele poole saanud. aitäh! nüüd eh, oleme näinud kolme erinevat lähenemist, mitte eh, ainult iseloomult ja sisult, vaid ka poliitilised perspektiivid on erinevad. härra Laidinen esindab siin Euroopa institutsiooni härra Pusutil Euroopa Parlamenti ja äh, kolmas kõneleja Saksa Bundestagi rahvusparlamenti. nüüd äh, aga anname sõna teile, on olnud äh, liikmed, kes on andnud märku, et nad soovivad sõna saada. olen selle teadmiseks võtnud, aga paluksin, et te kõik piirduksite lühikese sõnavõtuga, et me saaksime selle diskussiooni hoida nii avatuna nagu kui võimalik. esimesena annan sõna härra Andrei Kalasevskile, kes on Poola parlamendi liige. jah, palun. Micro is, uh, is okay. Dziękuję bardzo. Suur aitäh, härra esimees härra Posutil esitas äärmiselt olulise küsimuse, kuhu Frontex on minemas või kuhu ta peaks suunduma. tahaksin sellele küsimusele lühidalt vastata, sest äh, meie piiride kaitsmine, ka Euroopa välispiiride kaitsmine peaks äh, äh, kuuluma ainult liikmesriikide pädevusse ma arvan, et Frontex peaks olema selline täiendav agentuur ja Frontexi operatsioonid ei peaks äh, äh, tähendama seda, et äh, mingid väli-, liikmesriigid ei pea piiride kaitsmisega tegelema, niimoodi näen mina Frontexi tulevikku. loomulikult on siin väga abrasioon liikmesriikide suveräänsuse ja Frontexi tegevuse vahel. mul ei ole praegu piisavalt aega selleks, et äh, teemat äh, sügavuti käsitleda. aga ma arvan ja ütlen seda härra Pusutilele, et äh, me peaksime väga täpselt teadma, milline on olukord meie välispiiridel ja kuidas see lähitulevikus muutumas on ja ka seda, kas meil on piisavalt äh, varasid, piisavalt personali selleks, et äh, selliste ülesannetega toime tulla Frontexiga või Frontexita, Frontexiga, mis on selline superüksus või Frontexiga, mis on selline täiendav agentuur samal ajal ütles äh, direktor siin Euroopa Komisjonilt, et ta ei, ta ei tea mitte ühtegi agentuuri juhti, kes keelduks äh, kutsest tulla siia parlamendi ette, härra Laidinen ütles, et me peame tegema koostööd, nii et äh, mina tõesti paluksin teid, härra direktor, Poola parlamenti, Poola parlament asub Frontexi kõrval majas, nii et äh, loodetavasti uue Lissaboni lepingu all õnnestub meil teineteisele läheneda, kohtuda, vestelda. mõlemad Poola parlamendikojad on senini suhtunud kriitiliselt erinevatesse ettepanekutesse, mis puudutavad Frontexi tegevuse muutmist Yes nüüd annan sõna härra Gabriele Bocchettole, kes on Itaalia parlamendi liige. suur aitäh, härra esimees. ja tervitan äh, teid ja kõiki neid, kes on sellised kasulikud sõnavõtud ette võtnud senini. ma arvan, et äh, Frontexi probleemil on kaks aspekti. üks on see, millest rääkis äh, siin Poola parlamendi liige, et erinevate liikmesriikide pädevused kokku tuua selleks, et äh, tegu, tegutseda ebaseadusliku sisserände küsimustega. Äh, teine aga on see koordineerimisfunktsioon, mis on muutumas üha olulisemaks et anda kõikidele liikmesriikidele ühtne tugev joon, mida järgida. me öö, äh, oleme siin rääkinud öö, äh, rändeagentuurist, me ei öö, äh, peame olema ettevaatlikud, et mitte üle pingutada uute üksuste loomisega. ma arvan, et see Frontexi eeskuju on väga hea ja kasulik mis puudutab äh, rändega seotud probleeme, siis peaksime vaatama, millise kogemuse me oleme saanud Frontexilt ja seda ka tulevikku silmas pidades. meil on vaja olulist äh, kasulikku informatsiooni, aga samas peame me leidma ka sellised instrumendid, millega meil õnnestuks reguleerida ebaseaduslikku sisserännet ning äh, luua ka äh, tingimused selleks, et sisserändajad korralikult integreerida. Need on äh, ühe sama mündi kaks erinevat poolt. probleem ei ole meil ju mitte ainult äh, sellega, et ebaseaduslikud sisserändajad meie äh, kallastel laevadest väljuvad ja meie juurde jõuavad, aga see ei ole ju ainuke probleem, millega me tegelema peame kui me vaatame hiljutisi kogemusi Itaalias, siis oleme sõlminud kokkuleppe Liibüaga, oleme andnud neile erinevaid instrumente, kaasa arvatud äh, piirivalvelaevu ja niimoodi oleme me vähendanud siis ebaseaduslike sisserändajate tulemist sellest riigist meile ja seda kaheksakümne protsendi võrra. Võrre loomulikult eksisteerib endiselt probleem, millest rääkis ka meie kolleeg, eriti mis puudutab äh, asüülitaotlejate äh, võimalust seda taotlust esitada juba merel, ilma et need taotlused kohe tagasi lükatakse, siis äh, Äh, saab apelleerida Liibüa ametivõimudele selleks, et seda menetlust alustada ja siin tuleb arvesse võtta ka kõiki probleeme, mis sellega koos käivad. siin on terve rida teenindega seotud olukordi. Itaalias on viiskümmend üks inimest sooritanud äh, enesetapu vanglates äh, rohkem kui viiskümmend protsenti meie vanglate meie vangidest on ebaseaduslikud sisserändajad hiljuti arutasime me kohtuasjade tõlkimise küsimust, aga ka seda, et äh, kui vajalik on tõlge kogu äh, apellatsiooniprotsessi käigus äh, ja ka siis, kui ebaseaduslikud sisserändajad saabuvad meie identifitseerimiskeskustesse. tundub, et tegemist on küll eraldi probleemidega, aga kui neid ei lahendata, siis me ei saavuta äh, humanitaarset kohtlemist vanglates ja kor-, ka korralikku identifitseerimist ega ka töötavat väljasaatmissüsteemi või ka neid töötavaid igasuguseid teisi menetlusi, mida me oma eri riikides üritame sisse viia. kui meil aga koostööd ei ole, siis need menetlused ei tööta, nii et meil on vaja Euroopa koostööd. sellisena, nagu ta meil Frontexis on. kui me võtame arvesse selliste riikide olukordi nagu Itaalia, kus on väga pikk rannajoon, mis on just eh, see, kus ebaseaduslikud sisserändajad eh, tulevad riikidesse ja seda mitte ainult Itaalias, vaid igal pool Euroopas. Eh, jah, palun nüüdsest üritage piirduda kaheminutilise sõnavõtuga, et me saaksime ajakõrvast kinni pidada ja jätkata selle seminari teise eh, osaga. nii et härra Ensio, palun piirduge maksimum kahe minutiga. härra Ensiol libekomisjonist. suur aitäh, härra esimees kallid külalised, kallid kolleegid. esiteks sooviksin öelda, et mul on äärmiselt hea meel, et lõpuks ometi on meil parlamentidevaheline kohtumine selles küsimuses parem definitsioon vabaduste, turvalisuse, õigluse piirkonna äh, kohta. Euroopa ja nii Euroopa Parlamendil kui rahvusparlamentidel öö, on eesmärke siin valdkonnas, et tahaksin võtta sõna Frontexit muutva määruse koha pealt. olen juba näinud, et arvamused on siin erinevad, aga minu arvates peame me säilitama koostöö liikmesriikide ja Frontexi vahel ja eriti on meil vaja sellist koostööd siis, kui me paneme paika operatiivkavad ühisoperatsioonide jaoks välispiiridel. hoolimata sellest, et kesktasandil töötab Frontex päris hästi, siis liikmesriikides on liikmesriikidel paremad teadmised konkreetsete küsimuste kohta piiridel näen, et see debatt ikka kestab, tulevikus me ilmselt jätkame selle arutamist, kuidas garanteerida põhiõigused Frontexi aktsioonide eh, käigus, mis on mõeldud ebaseadusliku sisserändega võitlemiseks, küsiksin, milline on teie arvamus eh, nende süüdistuste kohta, mida Frontexi vastu on esitatud? kas te leiate, et need süüdistused on õigustatud või mitte? ja kuna mina esindan Rumeeniat, siis äh, tahaksin ka mainida Rumeenia teemat, arvestades äh, seda strateegilisust, strateegilist tähtsust, mis Rumeenial on äh, välispiiri turvamisel. meie käes on üks kolmandik Euroopa Liidu välispiirist. teame, et te hiljuti käisite meie riigis ja nägite seda progressi, mis piiri turvamisel on saavutatud. sellest informatsioonist, mis mul on, eeldan ma, et need tulemused, mida te seal nägite, vastavad teie nõudmistele. kas leiate, et Rumeenia on valmis võtma üle välispiiride kontrollimise Euroopa Liidus, kas te leiate, et me oleme saavutanud Euroopa standardid äh, selleks, et võidelda ebaseadusliku sisserändega ja rahvusülese kuritegevusega. Äh, nüüd Kreeka parlamendi liige kaheks minutiks, härra Kariidis, palun. Καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Τζαβάρα. Aitäh ja Kreeka parlamendi nimel koos kolleeg Sabaraga tahaksin kõiki tervitada. hiljuti on minu riigis äh, aset leidnud äärmiselt dramaatilised arengud, mis puudutab äh, ebaseaduslike sisserändajate hulka. oleme ära kuulanud äh, siin öeldu see mõjutab kogu Kreeka maapiiri ja ma arvan, et me peame Euroopa Liidu tasandil rõhutama, et on vaja, et üks tõhus üksus haldaks ja teostaks järelevalvet Euroopa välispiiri üle, minu jaoks tundub see täiesti iseenesestmõistetav. oleme kuulnud, millised on erinevad nõrkused siin on viidatud äh, liikmesriikidele ja ohtudele, mis on liikmesriikides, aga meie tahaksime siiski näha, et äh, neid sätteid meie riigis tugevdataks, sest äh, me oleme silmitsi väga tõsise majanduskriisiga ja see rändelaine muudab asjad isegi hullemaks leian, et äh, oluline on siin käsitleda ka teisi teemasid, lahendada teised probleemid. isegi kui Frontex oleks tõhus, siis oleks meil endiselt vaja ka muid meetmeid selleks, et äh, äh, saaks sisserändajaid tagasi saata. rändel võib olla väga palju erinevaid põhjuseid, vaesus, sõda ja nii edasi riikidena meil peab olema ka tõhus poliitika nende asjadega toimetulemiseks. meie jaoks on oluline meie suhted Türgiga. senini ei ole Türgi tahtnud allkirjastada maapiiri kokkulepet, aga me peame siin mõtlema ka merepiiri peale ja meil on vaja korralikku lähenemist Euroopa Liidu tasandil selleks, et sellise asjaga toime tulla. on ka tõsi, et meil on suuri probleeme ebaseaduslike sisserändajatega ja need probleemid jätkuvad, kui me mingit toetust ei saa, sest et meil on selline tohutu majanduskriis, aitäh. ma näen, et äh, vähemalt viisteist kõnelejat äh, soovib sõna, veel kümme, sest viis on juba sõna võtnud, aga nüüd siis äh, sulgeme kõnelejate nimekirja. nüüd saab sõna Hispaania parlamendi liige Roberto Solavia Teil on kaks minutit. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, suur tänu, et kutsusite meid tänasele kohtumisele. mis puudutab härra Laidineni öeldut selle ähm, Senegali Kanaari saarte ühenduse kohta, eile saabus äh, Kanaari saartelt meile kolmsada põgenikku, jõudsid nad Andaluusiasse. meie jaoks seega see rändeprobleem on väga terav ja me oleme alati toetanud ühtseid koordinatsioonipoliitikaid, me oleme alati toetanud Frontexit ja tema tegevust ühenduse välispiiridel. ja võib-olla meie seisukoht on natukene teistsugune kui härra Hunko oma. ja härra Pusutile poole pöörduksin ka selle kohta, et kuhu on suuna võtnud äh, Frontex. lähimuspõhimõtet arvestades äh, tuleb selgelt öelda, et äh, me oleme õppetunnid saanud sellest, kuidas luuakse ametid, mis peavad hakkama haldama tohutuid andmebaase ja me oleme saatnud küll oma äh, poolse seisukohta, et meil ei ole midagi selle ameti vastu, kuid on probleeme meil lähimuspõhimõtte rakendamise, eriti majanduskriisi kontekstis nüüd on ometigi aeg äh, mõelda sellele, et kui, et kas me peaksime pidevalt looma uusi ameteid, parem oleks vist siiski keskenduda koordineeritusele, nii et meile tundub, et Frontex, kui seda muuta struktuurselt äh, veidi, võiks vastutada nende suurte IT-süsteemide eest. see võiks kujuneda tõhusaks, võiks tuua tõsist äh, kokkuhoidu kaasa ja samas hoitaks kinni lähimuspõhimõttest. ja seega minu meelest äh, peaks äh, Frontexi tegevust laiendama, toestama selleks, et äh, lähimus- ja lihtsustuspõhimõtetest kinni hoida. ning ma tahaksin teada, mida teil on sellele öelda? Prantsusmaa esindaja, teil on kaks minutit. suur tänu mis puudutab äh, meie Saksa esindajat, äh, kes küsis, et kes ütles, et välispiirid puudutavad absoluutselt kõiki liikmesriike ja see on tõsi, sellepärast et äh, läbi nende jõuab ju terve Euroopa Liidu tasandile ebaseadliku immigratsiooni, nii et see, mis te ütlesite, on täiesti õige. see, need vood puudutavad absoluutselt kõiki liikmesriike mina olin eelarve kontrollikomisjonis raportöör selles küsimuses eelmisel aastal ja, ja märkasin, et Frontexi eelarve on oluliselt suurenenud kuid kahjuks pole teile andnud õiguslikke ja seadusandlikuid vahendeid kuidagi seda raha ka kasulikult ära kulutada. mul on hea meel kuulda, et komisjon on Frontexi seadusesse esitanud muudatusettepanekuid, loodetavasti lõpuks ometi teil õnnestub võimalus oma eelarve ära kasutada ja see on kõigile positiivseks uudiseks, sellepärast et rändevoogude haldamine ei puuduta mitte ainult äh, inimesi, vaid äh, ja inimsaatust, vaid lisaks sellele on see ju kuritegevus, kuritegelikud võrgustikud ja ja me peame ju kuidagi saama kontrolli see üle, kuidagi järgima seda ja loodetavasti nüüd teie te, tänu sellele saate oma eelarvet paremini kasutada, meie peame järelevalvet selle üle ja suur tänu ka härra Pusutilile temapoolse aruande eest. härra Konstantinos Tsavaris, kes on Kreeka parlamendi saadik, teil on kaks minutit, palun Äh, suur tänu, härra esimees. Äh, tänane arutelu selles põhimõttelises küsimuses on äärmiselt oluline ma olen seisukohal, et kui me oleme nõus äh, Euroopa Liidu ühis, kui me oleme nõus selles, et Euroopa Liidu peamiseks eesmärgiks on luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ühine ala, siis on oluline ka midagi ette võtta selleks, et selle ala piirid paika panna. nii et me ei saa rääkida siin ühtsest alast, kui me ei ole kuidagi neid piire paika pannud, kui me ei ole midagi teinud nende piiride kaitseks mõistagi kõik eh, need, kes on eh, teistpidisel arvamusel selle lähenemise osas, nendele ma ütleksin, et meil ei saa olla ühist vabadusel ja õiglusel põhinevat ala, kui ei eh, kaitsta piire, füüsilisi piiri, sealhulgas Kreeka piire. muidugi tuleb inimõigusi alal hoida ja rahvaste õigusi üleval olla, üleval hoida ka Euroopa Liidus inim- ja põhiõigused, mis on sattunud äh, ebaseadusliku rände tõttu ohu, ohtu, eriti minu koduriigis, aga teistes riikides, oleme me näinud äh, kuritegevuse tõusu ning äh, julgeoleku ja turvalisuse vähenemist nii et ma arvan, et need, need inimesed, kes äh, kutsuvad üles äh, Frontexi laialisaatmisele, räägivad tegelikult inimeste inim- ja põhiõiguste vastu. me peame mõistma, kui oluline on äh, selle ühise ala kaitse. nii et minu meelest on vaja kõiki võimalikke vahendeid ikkagi rakendada. Itaaliast saab sõna järgmine esindaja, härra Maritati. suur tänu, härra esimees, ma teen telegraafi stiilis, kuivõrd aega on väga vähe. tegemist on väga kompleksse piir, küsimusega, nimelt äh, migratsiooni näol. see puudutab absoluutselt kõiki. Itaalia piirid samuti on Euroopa välispiirideks ja seda arvestades peaks Euroopal olema väga selge immigratsioonipoliitika. ja selles kontekstis peaks kont-, Frontexi jätkuvalt olema selleks elemendiks, mis teenib kogu Euroopat. see peab olema kindlasti organiks, kes eh, on, kes kannab teavitaja rolli ning teeb koostööd liikmesriikide agentuuridega Frontexi tegevus tuleb aga paika panna poliitilisel tasandil miks seda on vaja teha kiiresti ja kohe nüüd? sellepärast, et äh, härra Juncker on juba välja toonud äh, tõsised äh, probleemid julgeolekuga, rääkides näiteks mustest laagritest. nii et sellised liikmesriigid nagu Itaalia peavad olema väga ettevaatlikud riikidega lep-, kolmandate riikidega lepinguid sõlmides, näiteks nagu leping, mis on sõlmitud Liibüaga. tuleb siis nimelt luua äh, need äh, sisserändajaid vastuvõtvad laagrid, on täiesti selge, et me peame oma piire kaitsma, kuid reidil on äh, pagulastega laevad ja loomulikult kõik riigid peaksid tegutsema Euroopa põhiväärtustele kohaselt. kui me tahame, et inimõiguste osas oleks meil mingi majakas, mida jälgida, siis see peaks kindlasti olema Euroopa Liit Äh, Roberto Lopes saab järgmisena Euroopa Parlamendi libekomisjoni liige, proua äh, Lopes. Äh, suur tänu, härra esimees. mina olen ka pärit Hispaaniast ning olin parlamendisaadik, kui Lõuna-Hispaanias toetati Frontexi loomist. meie meelest oli täiesti mõistlik luua eraldiseisev amet, kes annaks lisandväärtust sellele, mida Euroopa üritas äh, saavutada äh, nendes äh, keerulistes küsimustes, et midagi ära teha konkreetsetes piirkondades, nagu näiteks Kanaari, Kanaari saarte ümbruses ja mujal. esialgu nähti Frontexis ametit, kes oleks pidanud aitama meid tragöödiaid ja surmajuhtumeid vältida, need inimesed, kes laevadega tulid, olid asüülitaotlejad, kuid nende seas ka äh, tohutu heli mikrofonis ei kuule kõnelejat. kõneleja vabandab. kõigepealt Frontexi agentuur ei peaks kujunema mingisuguseks tohutuks makroametiks, mis on otseselt seotud Europoliga ta ei peaks kandma Europoli nii-öelda politsei rolli, sest tegelikult see on praegu hakanud äh, segama Frontexi tegelikku rolli, et kui ta äh, narkokauplejate, inimkaubitsejatega tegelemine peaks olema hoopis teistsugustel alusel, alustel põhinev kui äh, asüülitaotlejatega tegelemine, asju ei saa omavahel panna ühte patta, võtta. Need asjad tuleb lahku lüüa, tuleb saavutada suurem tõhusus mõlemas valdkonnas ja kui me paneme nad kõik ühte patta, siis me ei aita neid inimesi, kes äh, asüüli paluvad ja tuleb leida viis, kuidas inimesi inimlikult kohalda, kohelda. Need on ju inimesed, kes otsivad tööd ja nii edasi ja ja, ja vastasel juhul, kui me ei keskendu Frontexi puhul ainult sellele, ei saa me kuidagi tõhusalt lahendada ka inimkaubitsejate probleemi. nii et Europol peaks tõesti keskenduma, Europol on see, kes peaks keskenduma inimkaubitsejatele, me peame nõudma liikmesriikidelt äh, andmeid selle kohta, kas nad teevad neid, äh, neid, seda tööd, mis neilt eeldatakse. Bundesraadist nüüd äh, järgmisena sõna härra Maurusel härra esimees, kõigepealt lubage mul tänada teid võimaluse eest osaleda täna sellel ühisel kohtumisel ja rääkida nendest asjadest. ja pöörduksin härra Laidineni ja härra Pusutili poole, ma küll tänan neid nende sissejuhatavate sõnade eest, kuid sõna võtan ise peaasjalikult siiski hoopis härra Hunko sõnadest äh, ajendatuna. räägin siin härra Göransi nimel, kes on äh, Bundestagi äh, saadik. härra Hungo seisukoht äh, on tema isiklik seisukoht või siis kõige enam tema erakonna seisukoht, kindlasti tegemist ei ole parlament, Saksa parlamendi seisukohtadega Eh, organiseeritud kuritegevuse probleemi hoogustumisel ja, ja inimvoogude suurenemisel eh, tuleb muidugi arvestada seda, et kuidagi tuleb see probleem lahendada ja probleemi üheks lahenduseks on kindlasti eh, parem koordineeritus Frontexi ja organiseeritud kuritegevusega võitlevate ametkondade vahel. mina tahaksin küll Frontexi töö näha eh, suuremaid jõupingutusi, eh, proua Veržia, kes on eh, libe komisjoni liige. suur tänu, härra esimees! mina tahaksin tänada meie kolleeg Hungot, kellega ma olen samal seisukohal äh, nimelt mis puudutab äh, Frontexi kasulikkust, äh, olles siis piiriorganisatsiooniks, äh, peaasjalikult on ta tega aga piiri sulgev organisatsioon, mina ei ole Lissaboni lepingut toetanud ja ma kasutan kõiki jõupingutusi selleks, et öelda, et seal see vähegi, mis seal on head, tuleb siiski tõesti rakendada, eriti mis puudutab põhiõiguste harta rakendamist ja Euroopa liitumine Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga ja Euroopa Parlamendi uued pädevused tuleb arvesse võtta. järgnevatel nädalatel on tulemas meil arutelule Euroopa Parlamendis kaks raportit. üks puudutab inimõiguste olukorda Euroopa Liidus sees, teine puudutab inimõigusi Euroopa Liidu piiridest väljaspool. mina olen variraportöör mõlema raporti puhul ja me luubiga kavatseme uurida seal seda, et äh, millist mõju äh, Euroopa Liidu rändepoliitika inimõigustele omab, eriti meie naabruspoliitika ja ma olen nõus nende arvamustega, mis öeldi selle kohta seoses äh, Liibüa lepinguga ja ka Tuneesia lepinguga, sellepärast et need on mõlemad lepingud, mis on häbiks Euroopa Liidule me ei pea öö, nõudma ainult inimõigust, eh, humanitaartingimuste täitmist eh, nende naiste, laste ja meeste puhul, kes on kodudest minema aetud, tuleb tagada kõikide nende õiguste tagamine. me peame lõpetama immigrantidest mõtlemisele kui eh, huligaanidele, me ei me peame arvestama selle küsimusega, kui me ei toeta inimõigusi, siis kõik need sõnad, kui, kui sõnadest ei saa tegusid, siis seab Euroopa Liidu usaldusväärsus rahvusvahelisel tasandil tõsiselt ohtu. rändepoliitika peab olema osa teistest Euroopa Liidu poliitikatest ja Euroopa Liit peab mõistma, et piiride sulgemine äh, ei ole tänaste väljakutsete tasandil ei majanduslikku, majanduslike ega eh, eh, demograafiliste väljakutsete kõrgusel ja arvestades seda, et ka kliimaolukord ainult halveneb, ei ole see kindlasti õige lahendus. suur tänu, härra Tavares, samuti viibe eh, komisjonist. aitäh! ma teen lühidalt, sest väga palju üldiseid asju, mida mina tahtsin öelda, on juba öeldud kaks küsimust. kõigepealt humanitaarprobleemi lahendamine. mida teha nendega, kes elavad üle laevahuku või teise mereõnnetuse Vahemerel? mis saab nendest inimestest, kes pääsevad sealt eluga? hiljuti külastasid meid äh, Schengeni töörühma esindajad ja nemad äh, hindasid küll väga positiivselt seda, millised tingimused on seatud asüülitaotlejate ja mm, asüülitaotlejate, asüülitaotlejatele, kes on päästetud mereõnnetusest. ma tahaksin küsida, mida on komisjon selles osas plaaninud? me peame läbi viima dialoogi rahvusparlamentidega ka selle küsimuse lahendamiseks ning äh, mõned plaanid inimeste päästmise kohta mereõnnetustest äh, tuleks ka teostada. humanitaarabi äh, andmise põhimõtted peaksid meil olema ülitähtsad. tuleb täita kõikide konventsioonide nõudmisi ja mis puudutab Liibüa küsimust ja nagu paljud inimesed on korduvalt üle korranud, ei ole võimalik veel ehm, vähem hoolida asüülitaotlejate inimõigustest. me peame vaatama, kuidas eh, tuleb eh, suhtuda pagulastesse ja me saame ju ometi aru, et me rikume Genfi konventsiooni, kui me rikume pagulaste inimõigusi. kui eh, me mõtleme sellele, mis hiljuti toimus Itaalia kalalaeval ning Itaalia mereväes, siis saame aru, et tuleb suhtuda suurema ettevaatusega kolonel Gaddafisse ning äh, Liibüa puhul on kõik ju selge, me oleme Liibüat külastanud. härra Testavere, aitäh! mina tahaksin omalt poolt teha avalduse. Euroopa Liidu välispiiri jälgimine on äh, liikmesriikide ainupädevuses. Frontexis, Frontexil ei ole õigust seda teha ta on ähm, koordinatsiooni, koostöö, strateegilise analüüsi, ühise tagasisaatmispoliitika ja teiste selliste äh, küsimuste agentuur mina omalt poolt äh, tahaksin näha, et äh, liikmesriikide agentuurid on Euroopa Liidu tasandi institutsioonidega sobivalt seotud. Frontexil tegelikult ei ole mingit halduspädevust ka pagulaste tagasisaatmise asjus, me peame sellest faktist ühtemoodi aru saama. mis puudutab asüüliküsimust, siis mina ütleksin omalt poolt, et äh, võttes arvesse seda, et praegu on kriis ja teatud piirkondades on juba tekkinud suuremad rändevood, su-, suurem sisseränne Euroopa Liidust, peame endalt küsima, kas üldse on võimalik mõnda liikmesriiki sundida suuremale solidaarsusele, on see siis äh, kohustuslik? praegu on nii kriitiline aeg, sisserändajaid on järjest rohkem, me peaksime selle küsimuse ära lahendama. ja teiseks tahaksin ma öelda härra Laitinenile seoses ka eelmise punktiga, et äh, kui kui pühendunult äh, Frontex üldse peab kinni nende meetmete täitmisest, mille nad ise on kokku leppinud selleks, et kriisi ajutiseltki lahendada. kas äh, kõik liikmesriigid äh, on äh, sama palju panustanud, kas kulutused on ühesuured, aitäh? okei okay,, grazie, spero che okay.. aitäh ma loodan, et ähm, Frontexi tegevdirektor härra Laitinen suudab lahendada, suudab äh, vastata vähemalt mõnele küsimusele. ma tahaksin küsida, mida te arvate nendest inimestest, kes pidid Vahemeres äh, elu jätma, mida te arvate piirikontrollist, milline on koostöö kolmandate riikidega? tihti tuleb seda koostööd teha näiteks äh, Liibüaga. ja Ruta Vares, meie kolleeg, ütles, et Itaalia on Liibüale eraldanud ressursse patrullide läbiviimiseks, kuid Liibüa vastas kallaletungiga Itaalia kalalaevale, mitte ei piirdunud ainult ähvardusega, vaid tõesti ründas neid, kui mida sellest arvata? mida arvata tänahommikustest sündmustest? Andaluusias tuli äh, maale sada viiskümmend äh, inimest, kes üritasid siseneda Euroopa Liitu. võib-olla tõesti on asjaolud muutumas, ma ei tea, kuid ei tohiks alahinnata seda, mis praegu on juhtunud. ma soovin tänada ka härra Hulkot. tõesti, meil tuleb olla ettevaatlik ja ei tohiks äh, ei tohiks segi ajada demokraatlikku kontrolliõigust, mida Euroopa Liit äh, teostab militaarse kontrolliga meil hakkab aeg äh, otsa saama ja seetõttu peame me oma esimest töösessiooni hakkama kokku võtma, me anname sõna vastuseks paneeli osalistele ning kõigepealt äh, saab sõna härra Ilka Laitinen. aitäh, härra esimees! aitäh ka kõigile, kes äh, sellest väga elavast keskustelust osa võtsid. ma pean kohe ütlema, et mul ei ole võimalik kõikidele küsimustele vastata, sest aega ei ole piisavalt aga ma püüan fokusseeruda kõikidele tähtsatele küsimustele, nii nagu mina neist aru sain. kõigepealt siis, me ei tohiks unustada, et äh, piirikontrolli eest vastutab tõepoolest liikmesriik ise. Frontex ei oma ming-, mitte mingisuguseid äh, tegevvolitusi. kõik otsused tehakse liikmesriikide piirivalvurite ja pädevate asutuste poolt. Frontexi roll äh, on ähm, olukorra analüüs, riskianalüüs, liikmesriikide esindajate äh, kokkutoomine, töö koordineerimine, koostöö korraldamine, osaliselt isegi rahastamine ning Euroopa Liidu võimekuse edendamine ning kontroll, et piirivalvurid jälgiksid Euroopa Liidu kehtivat õigusloomet. mis puudutab põhiõigusi, siis tundub tõepoolest, et äh, neist õigustest tuleb rääkida kõigepealt, aga tuleb meeles pidada, et otsuseid ei tee Frontex, nagu juba öeldud, vaid pädev liikmesriigi asutus. just see asutus teeb otsuse, kas lubada isik riiki või kas äh, võtta ta sinna tagasi, seda ei saa otsustada Frontex. kui me paneme selle operatiivkoostöö skaalale ja vaatame, Äh, mida üldse teeb liikmesriik ise ja mida tehakse Euroopa tasandil, millist tööd koordineerib Frontex, siis äh, me saame teada, et äh, ühel aastal, ühes aastas on rohkem kui üksteist tuhat operatiiv tööpäeva, selleks on ette nähtud vähem kui üheksakümmend äh, miljonit eurot, äh, nagu ütlesin, Frontexil on ainult kakssada seitsekümmend äh, tuhat, kakssada seitsekümmend töötajat, ta saab juurde kaks tuhat töötajat liikmesriikidelt, kellel kokku on nelisada tuhat piirivalvurit, kõikidel liikmesriikidel kokku. ja seetõttu tuleb ka aru saada, et operatiivskaalal ei saa kõiki asju teha, Frontex ei oleks ka võimalik me peame mõtlema sellele, milline on liikmesriikide võimekuse suurendamise võimalus. siin räägiti Euroopa tasandi väljaõppest ja ühisest äh, õppekavast, mille on kokku pannud liikmesriigid ühiselt koos äh, strateegiliste partneritega. Äh, ja seda õppekava kasutatakse nagunii juba kõikides liikmesriikides põhiõigused on Euroopa Liidu mõtteviisi nurgakiviks ja see mõtteviis hõlmab ka kaasaegset piirivalvet. mismoodi me piiri valvame ja turvame, seda tuleb kokku leppida Frontexil koos liikmesriikide piirivalvuritega ja muidugi viiakse läbi ka ühiseid koolitusi. me peame mõtlema ka sellele, kuidas paremini välja õpetada omaenda töötajaid. alles hiljuti äh, oli meil suurepärane Põhiõiguste Agentuuri poolt korraldatud koolitus. ning see koostöö jätkub. ja kui vaadata kolmandaid riike, mis on meile partneriteks, siis tuleb vaadata, kas me tahaksime neid kolmandate riikide kolleege käsitleda ühise rühmana ja mm, sellele rühmale õpetada mida Euroopas mõistetakse põhiõiguste all või oleks mõistlik äh, see rühm äh, hoida endast täiesti isoleerituna. lõpetuseks nende mereõnnetuste kohta, millest äh, kogu aeg räägitakse. piirivalvuri või, piirivalve või rannavalve esmane ülesanne mereõnnetuse puhul on päästa inimelusid. tegemist on väga keeruka tööga ja peaaegu kõik eh, mereõnnetused toovad endaga esimese asjana kaasa päästetööd, igaüks mõistab seda ju isegi. liikmesriikide võimekuse hindamise kohta. praegu ei ole see Frontexi töö meie ei saa ette kirjutada liikmesriikide tööd. liikmesriikides on institutsioonid ja mehhanismid ning ka Euroopa Liidus, mis seda teevad. nagu ütlesin oma esimeses sõnavõtus, on äh, võitlus kuritegevusega välispiiridel meile uueks võimaluseks. kolleeg rääkis koordineerimismehhanismist ja minu Europoli kolleeg kes veel sõna võtab, räägib ilmselt ka sellest. lisaks teevad Europol ja Frontex ka igapäevast koostööd. ja mõlemad on selgelt defineeritud de,, defineerinud nii enda kui ka teise institutsiooni rolli, Europol Frontexi oma ja vastupidi. mul ei ole kahjuks võimalik võtta kõiki neid küsimusi ja neile ükshaaval vastata, aga juhul, kui te soovite, siis saadan ma meie vastused kirjalikult. aitäh teile, härra Laitinen. me oleme väga rõõmsad, et te austasite ajapiiri. kas teie, härra Honko Bundestagist, sooviksite omalt poolt midagi öelda nendele küsimustele vastuseks, vastuseks, mida teile esitati? jah, suur aitäh, härra esimees, ja ma teen tõesti lühidalt ma ütlesin oma esimeses sõnavõtus, et eh, teatud inimõiguste organisatsioone on kritiseeritud ja välja on töötatud kahe tuhande seitsmendal aastal ka õigusloomeline arvamus, mis käsitleb asüülitaotlusi. ka seda arvamust on kritiseeritud on väidetud, et Euroopa kasutab ebaseaduslikke meetodeid pagulaste tagasisaatmiseks, Frontex ei austa piisavalt inimõigusi, eriti asüülitaotlejate inimõigusi muidugi ei saa Frontex hinnata kõike, mis toimub kuid inimõiguste organisatsioonide kriitika on üllatav, sest praegu me räägime ju kogu Euroopa Liidu usaldusväärsusest. inimõigused on Euroopa Liidu väga tähtis osa ja seetõttu on igasugune kriitika inimõiguste vastu tegelikult Euroopa Liidule kasulik sest Euroopa Liit peab inimõigustega igapäevaselt arvestama. nüüd saab esimese vooru lõpetuseks sõna härra Pusutil. aitäh teile, härra esimees, kõigepealt tahaksin vastata härra Hunkole, et Frontex kontrollib pagulasküsimust, see ei ole tõsi. ja oleks ka viimane aeg, et hakataks aru saama, milline on vahe nendel pädevustel, mis hõlmavad välispiire ja nendel pädevustel, mis puudutavad asüüliküsimusi praegu korraldatakse uue agentuuri tööd, Euroopa Liit soovib luua asüülitaotluste toetusagentuuri ning just see agentuur hakkab Euroopa Liidu õiguse kohaselt tegelema asüüliküsimustega. teiseks, härra Kalasevski küsis, kas meil on piisav rahastus superagentuuri või uue abiagentuuri loomiseks, kuid see ei ole tegelikult kõige tähtsam, sest üks parandusettepanekuid ütleb just nimelt, et Frontexile tuleks anda rohkem pädevusi, nii et ta saaks osta ja liisida ka oma varustust. kui me seda teeme, siis muidugi tuleb selleks ka raha leida. kolmandaks, inimõigused. minu meelest on täiesti arusaadav, et paljud inimesed väga muretsevad inimõiguste pärast mina viibisin eelmisel nädalal äh, Varssavi kohtumisel, kuhu äh, saabus ka Euroopa Parlamendi delegatsioon ning inimõigused olid äh, kõige tähtsamaks küsimuseks üldse. me küsisime mitmeid küsimusi inimõiguste kohta ja see võib-olla üllatab teid, kuid me saime ka vastused. ja kõige tähtsam vastus Varssavis oli selline. Frontex ütles meile täiesti selgelt, ilma mingi kahtluseta, et neil puudub inimõiguste alane neil on äh, nulltolerants inimõiguste äh, rikkumise suhtes, sest äh, kui ükskõik milline piirivalvur, kes ühisoperatsioonis osaleb, on rikkunud inimõigusi ükskõik millisel viisil, siis ei seostata teda enam iialgi Frontexiga. ning on selge, et ka kõik liikmesriigid peavad inimõigusi austama, see on minimaalne tingimus ning selle panen kirja ka oma raportisse. neljandaks, uue IT-agentuuri loomine, mida mainis Hispaania kolleeg kes ei ole nõus selle plaaniga, siis äh, selles punktis tahaksin äh, ma anda küsimuse edasi oma kolleegile. nimelt siin siis öeldi, et äh, IT-funktsioon peaks olema integreeritud Frontexi agentuuri töösse, kui ma õigesti aru sain. kuid IT-agentuuri küsimus võib-olla tõstatub meie hommehommikusel koosolekul, kui me hakkame arutama Schengeni küsimust mulle meeldis väga härra Savaresi sõnavõtt, härra Savares, meie Kreeka kolleeg, ütles nimelt, et meil on vaja e, instrumenti, mille abil Frontex tõesti toimivaks muutuks. on väga kõnekas, et seda ütleb Kreeka kolleeg, võttes arvesse, et Kreeka probleemid seoses välispiiri kaitsega on kõige raskemad üldse. me peame endalt küsima väga selge küsimuse, kas Frontex annab mingisugust lisaväärtust Euroopa tasandile mina vastan, et Frontex võib seda anda. ma ütlen võib ja mitte, et annab, sest ma arvan, et ta peaks oma tööd tegema paremini, kui on suutnud teha seni. mis puudutab pädevuste küsimust, siis tõepoolest alusleping ütleb väga selgelt, et välispiiri kaitse on iga liikmesriigi enda pädevus, see on suveräänne, suveräänne pädevus kuid artikkel kaks A Frontexi määrusest ütleb meile väga selgelt, nagu ma siit loen, et Frontex peab täitma ka ülesannet, mis seisneb liikmesriikide abistamises sellistes olukordades, kus vajatakse lisaressursse välispiiri haldamiseks ja kaitseks. seega iga riik tõepoolest on suveräänne, kuid kui riigil on raskusi, kui ühel liikmesriigil on raskusi, siis teised peavad tulema talle appi ning see toob mind viimase punktini, solidaarsuseni, mille härra Diastemera nii äh, õigesti tõstatas. tõepoolest, solidaarsus on tähtis, seda tuleb taotleda ja tuleb taotleda sellist solidaarsust, mis on tõesti toimiv. kas see peaks olema vabatahtlik äh, või äh, sunniviisiline, ei ole võib-olla nii oluline. oluline on see, et see toimiks. siiamaani ei ole toiminud ja me peaksime tegema, mis suudame, et toimiks. aitäh! aitäh teile, härra Posutil, härra Honko, härra Laidinen ja kõik ähm, sõnavõtjad. meil oli väga huvitav, väga viljakas diskussioon ning me oleme täiesti kindlad, et meie tänase töö teine paneel, mida me kohe alustame, on vähemalt sama huvitav. ja seega me täname esimese paneeli liikmeid ning ilma mingisuguse pausita lähme edasi teise paneeli juurde, sest äh, meil on ikka veel tund aega tööd ees ja ma panen kõigile südamele, et panen kõigile südamele ka neile, kes on äh, teistest rahvusparlamentidest siia tulnud, panen teile südamele, et me sõltume tõlkest ja seetõttu ei tohi keegi venitada, rääkida liiga pikalt, äh, sest tõlge teatud hetkel, ähm, tõlk, tõlgid lõpetavad teatud hetkel töö ning seetõttu kutsume me siia nüüd Europoli direktori ja Liibe komisjoni liikme, kes vastutab Europoli raporti eest ning Lord Peter Bownesi, kes on Euroopa Liidu justiitsasjade mm, komisjoni liige ning ühtlasi on ta Lordide Koja liige. aitäh! me täname teid kõiki selle eest, et te olete teinud koostööd. sest äh, teine paneel, mida me nüüd alustame, on äärmiselt tähtis. ning äh, selle paneeli sisuks on Europoli küsimused ning kõigepealt kuulame me ära paneeli liikmete kõned. ma loodan, et need ei ületa kümmet minutit, sest sellisel juhul on meil võimalik võtta ka sõnasoove ning iga sõnasoovija, kellele sõna antakse, võib sõna võtta, kuid mitte, mitte rääkida pikemalt kui kaks minutit. ning me lähme siis kohe härra Roop Enrighti juurde, kes on Europoli direktor. Teil on sõna lugupeetud härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide liikmed, suur aitäh, et olete mind täna siia kutsunud. minu jaoks on äh, suur äh, au, et ma saan äh, siin täna viibida ja mis puudutab Europoli, siis täna peame me ennekõike endalt küsida, kuidas suurendada Europoli demokraatlikku aruandekohustust. seda selles suhtes on viimastel aastatel toimunud suuri muutusi ning toimub lähiaastatel veelgi ja sellest ma teile oma sõnavõtus ka räägin. aga ma tahaksin äh, kasutada ka võimalust äh, teile natuke tutvustada Europoli tööd, nii et äh, te saaksite paremini aru, milles see töö seisneb ja meie diskussioon oleks lihtsam. Europol on ähm, Euroopa Liidu õiguskaitseorgan ning meie tööks on kaitsta Euroopa Liidu kodanikke kaitsta nende inimõigusi ja seda tehes äh, peame me aitama liikmesriikidel võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi ohuga. me oleme oma agentuuri selliselt äh, välja töötanud, et me suudame tõhusalt äh, nurjata erinevaid terroristlikke ja organiseeritud kuritegevuse tegevusi Euroopas. selleks vahendame me kriminaalluureandmeid äh, erinevate liikmesriikidega, meil on äh, kuussada viiskümmend töötajat, kelle hulgas on kriminaalanalüütikuid, äh, õiguskaitseorganite töötajaid, politseinikke ja teisi, nad on kokku tulnud kõikidest liikmesriikidest ja töötavad meie peakorteris ning meie eelarve suurus on umbes kaheksakümmend viis miljonit eurot Europol sõltub kahekümne seitsmest operatiivtalitusest ja koordineerib umbkaudu neljateistkümmend, neliteist tuhat piiriülest operatsiooni aastas. mõned neist operatsioonidest on äärmiselt ohtlikud. ning meie kriminaalvõimekus on viinud selleni, et mitmed kuritegelikud võrgustikud on hävitatud, tuhandeid inimesi on võetud vahi alla ning me oleme vabastanud äh, sadu ohvreid, äh, näiteks äh, lapsi, keda kuritegelikud organisatsioonid ähm, on kuritarvitanud ning me oleme konfiskeerinud suuri rahasummasid. viimastel aastatel on läbi viidud suur operatsioon, mis puudutab laste seksuaalset kuritarvitamist internetis ja me oleme äh, suutnud vahi alla võtta rohkem kui kakssada, me oleme suutnud äh, jälile jõuda kahesaja kahekümnele kurjategijale ning äh, võtnud vahi alla sada viisteist. me oleme üheksateistkümnes riigis läbi viinud töid ning kõik need on puudutanud võitlust laste kuritarvitamisega internetis. Europol on unikaalne Euroopa tasandi organisatsioon, mis analüüsib ähm, kriminaalteavet ning äh, millel on ähm, selline operatiivvõimekus, et ta suudab erinevates liikmesriikides üheaegselt äh, läbi viia operatsioone, mille abil kas tabatakse kurjategijad või hoitakse ära edasise kahju tekkimine Euroopa Liidu kodanikele. selles kontekstis on oluline aru saada, et Europolil puudub sunniõigus ja selles suhtes loodame me koostööle Euroopa Liidu liikmesriikidega. meil on vaja välja töötada Euroopa Liidu äh, tsentraalsed, äh, tsentraalne politseivõimekus, selleks on äh, meil olemas näiteks kriminaalteabe vahetamise süsteem ning Europol nagu ma juba ka ütlesin, pakub platvormteenuseid, mis tähendab seda, et politseinikud suudavad, politseinikud erinevates liikmesriikides saavad oma tööd paremini teha me austame riikide suveräänsust ja, ja põhiõiguste kaitset. põhiõigused on väga tundlik teema nii meie kodanikele kui ka meie parlamentidele. kuid ehm, Europoli töö esmane eesmärk on kahtlemata Euroopa turvalisemaks muutmine ja see tähendab seda, et ehm, üldiselt Europoli usaldatakse ja meie samas soovime, et meie töö oleks veelgi äh, läbipaistvam ja et meie demokraatlik aruandekohustus äh, suureneks. Lissaboni lepingu jõustumine on Euroopa Liidu toimimises mõndagi muutnud ja sillutanud teed ka uuele koostööajastule justiits- ja siseküsimustes, eriti mis puudutab äh, demokraatlikku aruandekohustust. Europol Europol erineb teistest Euroopa Liidu agentuuridest, ta on rohkem kui kümme aastat vana ja loodi valitsuste vahelise töö tulemusena. kõigepealt toimis ta justiits- ja sise, siseküsimustes osana kolmandast sambast, nagu see toona oli, ja see tähendas seda, et parlamentide osakaal meie töös oli suhteliselt piiratud. liik-, liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament ei olnud Europoli töösse otseselt kaasatud sest algatusõigus jagunes Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel. liikmesriikide huve kaitses ministrite nõukogu ning kuni aastani kaks tuhat kümme piirdus Europoli aruande kohustus ennekõike ministrite nõukogu ja Euroopa Haldusnõukoguga. kuid äh, seejärel ratifitse-, äh, ratifitseeriti Euroopa, Europoli konventsioon ja kolm lisaprotokolli. Lissaboni leping äh, tugevdab äh, nii Euroopa Parlamendi kui liikmesriikide parlamentide õigusi ja see teeb mulle hea meelt. ma arvan, et Lissaboni leping on Euroopa Liidule väga kasulik ja see on ka väga hea võimalus äh, suurendada Europoli läbipaistvust. Lissaboni leping annab Euroopa Parlamendile ning rahvusparlamentidele palju rohkem otsustusõigust, mis tähendab seda, et Europolil on vaja äh, uut äh, õigusloomelist raamistikku, kus oleks äh, suurem rõhuasetus demokraatlikule aruandekohustusele. Lissaboni leping ütleb, et me endiselt vastutame oma haldusnõukogu ees, kuid lisaks sellele peame aru andma nii ministrite nõukogule, nagu see oli ka enne, kui Euroopa Parlamendile. ja seetõttu on meile tähtsad ka need õigusaktid, mida parlament ja nõukogu koos, kaasotsustusmenetluse raames äh, vastu võtavad. Euroopa Parlamendil on nüüd meie õigus, meie suhtes ka vetoõigus. rahvusparlamentidele tuleb esitada erinevaid dokumente ning äh, rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament saavad äh, suurema õigusega justiits- ja siseasjade, ähm, siseasju puudutavate poliitikate hindamisel lisaks luuakse raamistik selleks, et Euroopa Parlament ning rahvusparlamendid saaksid Euroopa Liidu tööd paremini jälgida ja äh, hinnata, muuhulgas hinnata paremini operatiivkoostööd. lisaks äh, Lissaboni, Lissaboni lepingule jõustus kahe tuhande kümnendal aastal ka Europoli uus äh, õiguslik alus, mis samuti toob kaasa suurema demokraatliku aruande kohustuse ja uusi operatiivülesandeid. meil on nüüd keskne osa julgeolekustruktuuris, meil on rohkem koostöövõimalusi Frontexi ning teise Euroopa, teiste Euroopa Liidu agentuuridega ning meil on ka täiend-, me täiendame Frontexiga üksteist vastastikku ning mul on selle üle väga hea meel vastavalt meie uuele õiguslikule raamistikule on Euroopa Parlamendil õigus kontrollida Europoli, sest ähm, Euroopa Parlament koos nõukoguga äh, teeb otsuseid Europoli eelarve üle ning äh, samuti peab Euroopa Parlament heaks kiitma Europoli eelarve täitmise ning äh, seda tehes võib ta nõuda igasugust informatsiooni, mida peab vajalikuks. lisaks tuleb Euroopa Parlamendile igal aastal esitada Europoli aastaaruanne, seda peab tegema Europoli direktor. Need on meetmed, mis otseselt tähendavad, et Europol on kohustatud äh, demokraatlikul moel aru andma veel üks küsimus, mis on väga tähtis eh, parlamentidele, on andmekaitse. see küsimus huvitab ka kõiki kodanikke. Europolil on selles vallas eh, unikaalne, eh, unikaalsed pädevused, me kogume andmeid ja me säilitame neid, kuid see on vajalik selleks, et saaksime võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismiga. samas oleme väga uhke selle üle, et Europol suudab andmeid käsitleda andmekaitsesätetega kooskõlas. meil on vägagi tõhus andmekaitseraamistik, mida on välja töötatud juba viisteist aastat ning see raamistik äh, loob äärmiselt äh, õige tasakaalu ühest küljest julgeoleku ja teisest küljest isikute õiguste vahel ka parlamendi roll loomulikult ei piirdu ainult eelarve küsimusega, sest parlament äh, vaat-, parlament vaatab läbi ka Europoli aastaruande, nagu juba öeldud, ning nagu samuti öeldud, võib Euro-, võib Euroopa Parlament nõuda, et Europoli esindaja tuleks Euroopa Parlamenti ja arutaks Euroopa Parlamendiga asjakohaseid küsimusi. ning iga nelja aasta järel toimub vastavalt nõukogu otsusele Europoli tegevuse kontroll ja seda kontrollib välishindaja kui me vaatame, mis saab tulevikus ja milline võiks olla Euroopa Liidu uus määrus, siis eh, nõukogu otsusega on juba loodud eh, raamistik Lissaboni lepingust eh, tulenevate uuenduste rakendamiseks ja need uuendused tulenevad ennekõike artiklist kaheksakümmend kaheksa, kuid lisaks on meil nüüd võimalik tõhustada ka seda, kuidas Europol saab toetada liikmesriikide politseiameteid. volinik Malmström on ette näinud äh, teejuhi Europoli töö paremaks korraldamiseks ja selles tööjuhis e on räägitud ka sellest, kuidas meie õiguslikku raamistikku paremini rakendada, kuid sellele rakendamisele eelneb hindamisfaas, mis on väga oluline, sest Europol on veetnud väga palju aega ning kulutanud palju ressursse selle uue õigusliku raamistiku väljatöötamiseks. see raamistik on aluseks uuele Europoli määrusele. koostöös komisjoni ja libe komisjoni esindajatega äh, tulid Europoli juhtkomitee ja liikmesriikide parlamentide esindajad kokku ning arutasid, millised võiksid olla selle hindamisfaasi modaalsused, selleks, et me saaksime jõuda lähemale Europoli uue määruse ehm, vastuvõtmiseni. tegemist on väga keeruka küsimusega ometi on see väga oluline küsimus, sest õiguslik raamistik jääb kehtima mitmeks aastaks, seetõttu peab ta kindlasti sobima kõikide meie eesmärkidega, mitte ainult demokraatliku aruandekohustuse eesmärgiga, vaid ka erinevate võimekustega, mida kesksel ähm, Euroopa Politseiametil on vaja, võitlemaks kõikide organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi ilmingutega samuti saab seda võimalust kasutada selgitamaks meie mandaati, eriti võttes arvesse praegust äh, riikide äh, ülese kuritegevuse kasvu. võttes arvesse ka küberkuritegevuse kasvu, rahapesu ja äh, terroristlike rühmituste raha ülekandmist ühtedest pankadest teistesse. lõpetuseks on meil vaja aga ka kindlasti suuremat aruandekohustust seda nii liikmesriikide parlamentide kui Euroopa Parlamendi suhtes ja me äh, tervitame seda, et meil nagu ka Frontexil on need paremad võimalused võitlemaks kuritegevusega, aitäh. härra Diestamere, palun. ja palun pidage silmas ka kella ja jääge kümne minuti piiridesse, palun. aitäh, härra esimees ja tervitan ka Europoli direktorit ning Lordide Koja esindajat, härra Paunessit. loomulikult tervitan ka rahvusparlamentide kolleege ja eriti soe tervitus äh, minu sõpradele Hispaania parlamendist äh, ning siit Euroopa Parlamendist. üritan äh, olla lepitav, aga ka siiras äh,. minu eesmärgiks on institutsioonide vaheline koostöö, aga härra esimees, rõhutan ka seda, mida me ei peaks enam kordama hakkama. tekib ehk küsimus, mida ma siis ütelda kavatsen, aga kavatsen siiski olla realistlik oma sõnade valikus. Euroopa, Europoli legislatiivses ajaloos äh, siin parlamendis äh, on meil olnud selline üsna kurb lugu, mis puudutab äh, agentuuri funktsioneerimist. Europoli konventsioon ja kolm protokolli selle konventsiooni juures läksid väga aeglaselt võrreldes kuritegevuse arenguga. nii et Amsterdam leidis õigusliku lahenduse, kuidas nende probleemidega toime tulla, mis ei nõudnud seda ühehäälsuse, üheselt kokkulepet liikmesriikidelt, seega saime me tegevust jätkata ja mis puudutab nõukogu ja nendepoolset otsust, siis see on see, mis täna kehtib. Europoli õiguslik raamistik on nõukogu otsus mina olin selle otsuse raportöör siin parlamendis, seda peaksite teadma ning peaksite teadma ka, et Euroopa Parlament sai suutis saavutada laialdase toetuse oma arvamusele nõukogu otsuse kohta. esitasime kuuskümmend kaks muudatusettepanekut ja ainult paar nendest leidsid arvestamist ka nõukogu poolt. ja kui ma seda näen, siis minu lepitav lähenemine nõukogule väheneb. sel ajal Lissaboni leping veel ei kehtinud ja nõukogu eriti ei huvitanud parlamendi arvamuse kaasamine oma otsustesse ja isegi vähem huvitas neid rahvusparlamentide arvamuse kaasamine nii et kahe, seitsmeteistkümnendal jaanuaril aastal kaks tuhat kaheksa võttis Euroopa Parlament vastu muudetud ettepaneku nõukogu otsusele äh, luua selline Euroopa Politseiamet ja see meil ka täna on Europoli näol. aga äh, hoolimata selgitustest ei lõppenud parlamendi ja nõukogu vahelised probleemid seal ja üritan teile anda nüüd ka lihtsustatud versiooni nendest probleemidest meil oli see nii-öelda Europoli pakett, mis pidi nõukogu otsust arendama hakkama ja siin kojas oli sellel paketil neli raportööri, proua Int Velt, kes pidi uurima suhteid Europoli ja tema partnerite vahel, kaasa arvatud isikuandmete vahetamine ja salastatud andmed siis äh, oli eraldi raportöör äh, härra Albrecht äh, kolmandate riikide nimede nimekirja ja teiste organisatsioonide kohta, kellega Europolil olid kokkulepped ning endine konservatiivist saadik härra Kirkhope, kes täna on konservatiivide juht, tõi sisse uued standardid informatsiooni salastatuse kohta ning mina olin raportöör Europoli andmekaustade koha pealt. nõukogu tegi nagu ta jätkaks nende algatuste arendamist, aga ta tegi seda vahetult enne Lissaboni lepingu jõustumist, mis oleks andnud meile õiguse tegule, tegeleda sellega kaasotsustuse käigus nõukoguga võrdsel tasandil. ja see ongi see probleem, millele ma viitasin, see probleem, mis meil siin parlamendis oli. me ei kavatse seda unustada, aga sellel tegelikult ei ole Europoliga suurt midagi pistmist, see ei puuduta meie suhteid Europoliga, me tahame toetada Europoli, see oli lihtsalt selleks, et teile tutvustada kogu debati konteksti, me oleme rahul ka voliniku Cecilia Malmströmi algatustega, kes on tõesti oma sõnadest kinni pidanud. on meiega rääkinud, aga need sõnad ka tegudeks viinud ja nüüd ta töötab hindamise alusel, millest peaks tuletuma selle määruse uus seadusandlik reform, mille me oleme äh, paika pannud Lissaboni lepingu jaoks, aga ka Stockholmi programmi jaoks. aga ühte asja peab siinkohal veel selgitama. ja sellega pöörduksime ka nõukogu poole, kes hetkel küll siin ei ole. parlamendi viimane sõna selle tausta koha pealt oli, et kuus kuud pärast äh, nõukogu otsuse jõustumist äh, peaks äh, toimuma uue määruse äh, üle järelevalve teostamine ja peaks antama välja arvamus. Äh, me tahame, et oleks vajalik koostöö, oleme rahvusparlamentidega, et nad oleks kaasatud hindamisprotseduuri, et me saaksime oma seadusandliku tööga edasi minna nüüd, mis puudutab minu poolt varem öeldut, siis parlament äh, unustamata nüüd neid probleeme, mis neil nõukogu tegevusega on, peab jätkama siiski institutsioonide vahelise koostööga. ütlesin seda varem ja ütlen seda uuesti otsustav koht uues määruses on järgnev. ma ei hakka siin äh, välja tooma neid erinevaid funktsioone, mis äh, Europolil on, sest inimesed on sellega tuttavad, on tuttavad sellega, kuidas Europol töötab, aga paari punkti peaks siiski väga äh, julgelt ja hoolikalt siin uues määruses uurima. üks küsimusi, mis meid täna siia toonud on, puudutab parlamendi järelevalveõigust, mis täna on ebapiisav ja tundus tunduvalt väiksem kui see, mis nõukogu otsusega paika pandud sai, selgitan seda ka hiljem. teine punkt puudutab äh, isikuandmete kaitse tugevdamise vajadust. Teie ees on siin kolm arvu, äh, kolm inimest, äh, andmekaitseametnik, teine on siis rahvuslik, riiklik kontrolliamet. ja need inimesed peaksid äh, sõltumatult küll ametisse nimetatama, aga kellel, äh, kes teatab selle üle kontrolli, see ei ole hetkel selge, me ei tea, kes need inimesed on. ja peame vältima ka teiste probleemide tekkimist, ma ei mõtle neid asju siin lihtsalt välja. ja äh, me ei saa äh, lubada vähendada seda õigust, mis sellel parlamendil on teostada kontrolli meil on olemas konfidentsiaalsus, mis on sellises olulises töös küll hädavajalik ja me ei tohiks seda äh, kuidagi takistada, viitan siin äh, nõukogu otsuse lõikele kümme. igal aastal äh, tuleb komisjon välja Europoli tulevase töö tööprogrammiga, tehakse raport Europoli tegevuse kohta ja niimoodi asjad siis ka jätkuvad. nii öeldakse, et need dokumendid esitatakse äh, nõukogule vastuvõtmiseks, komisjon sa-, nõukogu saadab need dokumendid siis parlamendile informatsiooniks. sellest ju küll ei piisa. meile antakse need äh, dokumendid ainult informatsiooniks, aga see ei ole mingi demokraatlik äh, kontroll, äh, nii nagu parlamendil see olema peaks. ja nüüd lõpetuseks veel üks punkt, artikkel kolmkümmend neli punkt kuus, toon teile ainult kaks näidet siin, aga neid on tegelikult rohkem. ühtne kontrolli amet, see amet koostab äh, raporteid äh, regulaarsete intervallidega, need raportid saadetakse Euroopa Parlamenti, need saadetakse Euroopa Parlamenti ja nõukogusse. nõukogu äh, saab siis teha kommentaare, mis lisatakse raportile ja siis, mis nüüd pärast seda juhtub, siis öeldakse, et nõukogu otsustab, kas ta oma tegevusraporti avaldab või mitte ja kui ta otsustab selle avaldada, siis otsustab ta ka sellise avaldamise tingimused, kus on see demokraatlik kontroll siin, kus on parlamendi sõna siin, kuidas, kus on rahvusparlamentide roll, nii et äh, härra direktor, minu, teil, äh, sul on täielik minu fraktsiooni toetus, ka selle koja enamuse toetus ja me tõesti hindame seda teie poolt tehtud tööd meie arvates on see väga hädavajalik äh, äh, selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse ja teiste probleemidega ja see on ainuke võim, mis Euroopa äh, Liidul on võltsimise vastu, aga nüüd arvestades seda minu lepituslikku lähenemist, mida enne mainisin, tahan siiski öelda, et nõukogu peab võtma arvesse ka rahvusparlamente ja Euroopa Parlamenti aitäh ja nüüd äh, meie kolmas äh, panelist, äh, lord Peeter Paunes Briti lordide käest ja palun pidada meeles, et tõlge kestab kuni kella poole seitsmeni, nii et kui me tahame siin veel ka saalile sõna anda, siis palun tõesti, et te võtaksite sõna maksimum kümneks minutiks. aitäh, härra esimees ja aitäh ka selle eest, et kutsusite rahvusparlamentide liikmed teiega diskuteerima siia täna pärastlõunal ja aitäh, et te palusite mul siin sõna võtta. Lordide Koja Euroopa Liidu komisjon on väga huvitatud Euroop-, Europoli tööst aastate jooksul olnud, see on välja antud viieteistkümne aasta jooksul seitse raportit, Ühendkuningriik ise on olnud väga seotud Europoli tööga ja seda väga toetanud. ja seetõttu on mul väga hea meel, et saan selles debatis osaleda. viimane raport, mille eh, Lordega komisjon välja andis, oli novembris kaks tuhat kaheksa, see oli pärast eh, seda otsust, mis eh, Europoli uue aluse andis, aga enne selle otsuse jõustumist ja kindlasti enne Lissaboni lepingu jõustumist. aga isegi sel ajal juba soovitasime me, et Euroopa Parlamendil, rahvusparlamentidel peaks olema suurem kontroll Europoli üle. seetõttu me väga tervitasime seda ametlikku õiguslikku alust, mis sellisel kontrollil oli ja see oli väga tervitatud. aga see, mis ei olnud tervitatav ja mis tuli välja ka äh, teie sissejuhatusest, äh, komisjonile täna pärastlõunal, kus te ütlesite, et kahju, et äh, aasta pärast Lissaboni lepingu jõustumist äh, on see õiguslik alus endiselt ebaselge. sellist seisukohta me toetame ja mina kavatsen äh, keskenduda oma seisukohavõtus just parlamendi järelevalve rolli küsimusele on küsimusi, mida on täiesti õige siin tõstatada ja meie Lordide Kojas kindlasti toetaksime Euroopa Äh, tervitaksime Euroopa Parlamendi toetust nende küsimuste tõstatamisel komisjonile. loomulikult meie mitte kuidagi ei saa Lissaboni lepingut muuta, aga tekib siiski küsimus, äh, mis tähendus on äh, sellel, et on erinevad sõnastused artiklis kakskümmend kaheksakümmend kaheksa, mis puudutab Europoli üle teostatavat järelevalvet ja artikkel kaheksakümmend viis, mis puudutab Eurojusti järelevalvet. meie arvates need erisused ei ole märkimisväärsed ähm, järelevalvemenetlused ähm, mõne, mõlema institutsiooni puhul peaksid olema väga sarnased. meie arvates on äh, keeruline mõista, miks on komisjonil erinevad ajakavad äh, nende parlamentaarse järelevalve menetluste koha pealt erinevate institutsioonide jaoks juulis äh, anti järgmine ajakava äh, komisjoni poolt. Ähm, Europolis sügisel äh, komisjoni teatis kaks tuhat üksteist algavad diskussioonid, kaks tuhat kaksteist lepitakse kokku, kokku formaat ja siis aastal kaks tuhat kolmteist, kolm aastat hiljem, algab see järelevalve teostamine Eurojusti puhul, teeb komisjon ettepaneku järgmisel aastal ja aastal kaks tuhat kaksteist algab järelevalve teostamine. ma tõesti usun, et peame teadma, miks need menetlused erinevad ja miks Europoli puhul peame me ootama parlamentidena aastani kaks tuhat kolmteist Kosak on rõhutanud, et on äärmiselt oluline, et komisjon täielikult konsulteeriks rahvusparlamendi pantidega ja Euroopa Parlamendiga, seda me toetame, loodame, et seda on võimalik teha lihtsalt. ükskõik, milline menetlus siis vastu võetakse, peab see olema lihtne. Euroopa Liidu justiitsinstitutsioonide alamkomitee ei ole, komisjon ei ole hetkel mingisuguseid ettepanekuid teinud ootame ära, millised ettepanekud komisjon esitab ja siis tegeleme sellega parlamentaarse järelevalve käigus ja võib-olla anname välja ka raporti. aga tõesti usun, et need menetlused peavad olema lihtsad. meie sõsarkomisjon äh, äh parlamendi teises kojas äh, leiab, et kui on selline foorum, kus äh, Äh, parlament, kõikide parlamentide kõik kojad on esitatud, võib tekkida selline üksus, kus on sada või rohkem liiget, kes selle, seda asja teostama hakkavad. Äh, see haldussüsteem, mida varem on järgitud, on üsna keerukas, juhtkomiteel on äh, kohustus äh, direktori äh, tegevusel kontrolli teostada ja me ei taha, et see parlamentaarne menetlus teeks asja veelgi keerukamaks, me ei taha, et hea mõte mattuks bürokraatiasse. me ei taha seda, et parlamentaarne järelevalve äh, toimuks ka individuaalsete operatsioonide üle, siin on juba turvakaalutlused parlamendid, nii Euroopa, Rahvusparlament kui Euroopa Parlament peaksid vaatama, kuidas see institutsioon töötab, kuidas seda tööd saaks parandada, kommenteeriks strateegia üle ja kindlustaks seda, et me oma raha eest ka väärtust saaksime. on äärmiselt oluline, et need menetlused oleksid lihtsad, õiged, et need hakkaksid kehtima kiiresti. Need meist, kes väitlesid Lissaboni lepingu poolt, ja tegid seda seetõttu, et Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid saavad äh, suurema rolli, ainult pettuvad, kui äh, sellised ajagraafikud nagu Europoli jaoks on välja pakutud, äh, üles kerkivad. me peame need asjad õigesti ära korraldama ja ma arvan, et kõik rahvusparlamendid tahavad olla kaasatud selle menetluse formuleerimisse. aitäh, et ajast kinni pidasite kuus liiget on soovinud äh, sõna ja härra Helmer on nüüd seitsmes. ja kui me suudame ajast kinni pidada, kaks minutit maksimum, siis me oleme graafikus ja siis saame ka äh, reaktsioonid meie panelistidelt sessiooni lõpuks. kõigepealt saab sõna härra Sevtšik, kes on Tšehhi Vabariigi senati liige. Jenom... Äh, suur tänu. suur tänu, härra esimees, suur tänu sõna saamast ja suur tänu, et te mind tänasele kohtumisele kutsusite, et osaleda arutel, aruteludel õiguse ja õigluse kohta see on kindlasti valdkond, mis vajab arutelusid mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka rahvusparlamentides. Lissaboni leping hõlmas endas ka seda küsimust ning äh, ma arvan, et tegemist on kindlasti meie kodanike jaoks äärmiselt olulise valdkonnaga. Te peate äh, suurt uhkust tundma, kui te vaatate tagumistesse ridadesse, sellepärast et äh, tõesti, kohal on väga palju rahvusparlamentide saadikuid sellest küsimusest räägiti ka Pariisis Kosaki kohtumisel juba novembris kaks tuhat kaheksa. räägiti sellest äh, aga ka Prahas maikuus. ja kõik need kohtumised on väga selgelt näidanud seda, et äh, kontrollipädevuse praktiline rakendamine ei olnud äh, läinud väga hästi, kuid mulle tundub, et tänaseks oleme läinud, jõudnud juba natukene kaugemale ja on aeg äh, sügavateks aruteludeks mitte ainult rahvusparlamentide tasandil, vaid äh, ka parlamentidevaheliste platvormide jooksul, nagu tänane. nagu kuulda on, on komisjonist tulemas Europoli tegevuse demokraatliku järelevalve alane uuring, ja mida, millest oleksime huvitatud meie sellise teatise puhul. meie arvame, et äh, tegevuse kontroll peaks baseeruma Europoli ja Eurojusti aastaaruandel, mis peaks parlamenti jõudma esimesel poolaastal. nii rahvus- kui ka Euroopa parlamentidel peab olema piisavalt aega seda aruan-, neid aruandeid äh, käsitleda, kasutades selleks oma menetlusi ning samuti peab äh, olema võimalus Europolilt ja Eurojustilt äh, ka küsimusi küsida. Tšehhi senat on äh, meie esindajatega Europolis ja Eurojustis pidevas kontaktis ja seega selle kogemuse põhjal me võime öelda, et COSAC-i konverents on kindlasti koht, kus nendest asjadest rääkida. sügisesel COSAC-i äh, konverentsil peaks olema kindlasti parlamendil võimalus oma küsimusi esitada ja oma analüüse anda aastaaruandele. suur tänu ja järgmisena sõna Itaalia kolleegile. Äh, suur tänu, härra esimees. Äh, paar minutit vaid võtaksin, ma tahaksin ausalt öeldes väljendada teatavat äh, häbi selles osas, et võtan küsimust äh,, selles küsimuses äh, sõna äh,. me räägime väga olulisel teemal, me oleme tulnud äh, sadade ja sadade kilomeetrite kauguselt, aga rahvaesin-, Euroopa rahvaesindajaid on väga vähe kohal. Europol on ju ometigi äärmiselt oluline amet äh,, Euroopa julgeoleku tagamisel. härra Demera ütles, et vaja on kindlasti nõukogu kahe tuhande üheksanda aasta otsus üle vaadata, seadusandlus uuesti kaalumisele võtta sellepärast, et praegu on reguleerimata see osa, kuidas me andmeid käitleme. kui see ei ole paigas, siis ei eh, saa me rakendada demokraatlikku kontrolli ei rahvuslikul tasandil ega ka rahvusvahelisel tasandil, meil on vaja väga selget äh, tehnilist äh, kogum selle jaoks. vähemalt Itaalias on kindlasti vaja äh, sellist ametkonda. andmete kasutamine, millest võiks olla kasu rahvusvahelistel uuringutel, seda tuleks käsitleda mõistlikult, kuid muidugi peab seda kõike tegema amet, kellel on võimalus ka neid andmeid käidelda korralikult ja kellel on võimalus äh, võtta konkreetne vastutus nende andmete kohta, ei saa rääkida mingisugusest riiklikust või või rahvusvahelisest kontrolliametist, mis oma iseloomult on poliitiline. ei saa sellised ametid ju tegeleda mittepoliitiliste küsimustega, minu meelest Europolil peavad olema väga äh, selged ja loovad seosed Eurojustiga kui ka üksikute liikmesriikidega ja seepärast äh, tuleb tagada, et me oma võrdlustes teeksime ka siiski kohe, kohaseid äh, võrdlusi ja ka, ja, ja kasutaksime aega mõistlikult. kasutame ära kõikide liikmesriikide küsimused, ma ei tea, kogemused, ma ei tea, kas on võimalus äh, võimalik, kuid me peaksime siiski üritama omalt poolt panustada nii palju kui võimalik aega kahjuks on vähe ja ma ei saa kõike maha öelda, välja öelda, mida ma tahtsin öelda, kuid äh, Europoli data, äh, vabandust, andmepanga struktuur, kuidas äh, see välja ka näge-, välja hakkab nägema, kas see on sarnane sellele, mida Itaalia kasutab maffiavastases võitluses või on see hoopis teistsugune, see süsteem, ja kuidas kasutada seda võitluses kuritegelike organisatsioonidega, libekomisjoni saadik saab järgmisena sõna suur tänu, mina olen nii libekomisjoni kui ka inimõiguste allkomisjoni liige Euroopa Parlamendis. ja minu kolleegid näevad äh, sellistes ametites nagu Frontex äh, tihti inimõiguste kõige suuremaid vaenlasi, kuid mina sellist seisukohta ei jaga, sellepärast et ma esitan, äh, esindan ka neid kodanikke, kellel on õigused, kellel on õigus äh, vabadusele, turvalisusele ja õigusele ja ma arvan küll, et nemad eeldavad, et mul on midagi öelda selle kohta, mida Euroopa Liit teeb nende inimeste kaitsmiseks ja seega me peame tunnistama seda, et meie kohustus on neid ameteid ja neid organeid toetada, me peame koostööd parandama mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka väljaspool. see on osa meie vastutusest ja meie vastutuskohustusest parlamendina äh, järgida nende, jälgida nende ametite tööd ja järelevalvet tagada. see on meie kohustus Stockholmi äh, programmi järe-, alusel. ja ilma igasuguste eelarvamusteta peaksime me rääkima riskidest, äh, mis kaasnevad teiste riikidega koostöö tehes. me peame sellest äh, avalikult rääkima. ja lõpetuseks on mul küsimus Europoli direktorile, see on küsimus, mida küsivad minu käest minu valijad, mida küsib inimene tänavalt, milline on Europoli usaldusväärsus äh, terrorivastases võitluses, arvestades seda, et Ühendkuningriigid on võimalike Euroopa vastastest äh, rünnakutest teavitanud juba oma kodanikke. ei kuulnud, kes saab järgmisena sõna, esimene, ei olnud mikrofoni Mr Konstantinos Savaras. härra Konstantinos Savares. <laughs> härra esimees tunneb muret, et ta vist äh, hääldas väga valesti. tõlgid on nõus. Θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω το γεγονός ότι... Suur tänu. Ma alustaksin äh, sellest, et äh, siin meie kojas ja rahvusparlamentides selleks, et te teenida demokraatiat, peame me inimõigusi muidugi tunnistama ja, ja aus hoidma. see on lahutamatu osa meie tööst, inimõiguste kaitse tunnist, tunnustamine. ning see on osa loomulikult koda, kohaliku korra tagamisest kõikides riikides. kuid härra esimees, ma tõesti ei mõista, miks on meie seas kolleege, kes väidavad, et nemad ainsana kaitsevad äh, inimõigusi. minu meelest on väga oluline siiski taga, tagada tõhusus meie tegevuses ja tõhusus on võimalik siis, kui me käitume üheskoos sealhulgas ka inimõiguste kaitse. Ehm, me peame kõik võitlema selle nimel, et leida kõige paremad vahendid. mulle jääb teinekord mulje, et äh, me ei äh, ole väga demokraatlikud, äh, rääkides sellest samast vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhinevast alast. mida teha selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu? sest et põhimõtteliselt, kui me sellele mõtleme, siis kuritegevus on äh, see, kes praegu õitseb miks? sellepärast, et äh, riiklikud piirid on kadunud äh, tänu Euroopa Liidu loomisele ja selle tulemuseks on olnud äh, terroristliku ja kuritegeliku tegevuse hoogustumine. ja see, see on muidugi lõiganud väga suurt kasu sisepiiride kaotamisest. ja nüüd meie küsimus, mis tuleb endale esitada, on see, et kuidas liikmesriikide ja Europoli vahelist koostööd äh, paremaks muuta, kuid mitte ainult Europoliga suhtlemist äh, parendada. kas me mitte ei võiks ette kujutada, et luuakse amet, äh, kes võitleb ka majanduskuritegude vastu? me peame mõtlema igasuguse äh, illegaalse tegevuse vastu, näiteks nagu Siemens Kreekas näiteks äh, Siemens on maksnud väga tõsiseid äh, altkäemakse äh, Kreeka ametkondadele, et äh, võita avalikke hankeid. ja see on ju inimõiguste rikkumine täpselt samamoodi kodanikel on ju ometigi õigus nõuda tõhusust oma ametkondade poolt. saab sõna järgmisena libekomisjoni eh, saadik. suur tänu, härra esimees, lubage kõigepealt tänada kõiki eksperte nendepoolsete seisukohtade avaldamise eest. suur tänu kolleegidele, kes ei ole võib-olla tuttavad sellega, kuidas asjad on eh, arenenud Euroopa Liidus, neile ma ütleksin, et kui me rääkisime Euroopa ametite loomisest Europolist ja Eurojustist, siis äh, Euroopa Parlamendi äh, saadikud toetasid nende ametite pädevuste suurendamist, äh, sealhulgas ka siis Europoli pädevuste suurendamist, kuid nõukogu on olnud sellele märksa tõrksamalt lähenenud ja ja härra Demera näide oli väga õige siin. nüüd on minu küsi-, mul on küsimus nii meie raportöörile härra Demerale kui ka Europoli direktorile, et kuhu me oleme tänaseks jõudnud selles osas, mis puudutab nõukogu usaldust, ma pean siin silmas muidugi siis liikmesriikide usaldusväärsust, kuidas nad suhtuvad Europoli ja miks nad on nii tõrksal seisukohal? kas sellepärast, et liikmesriigid ei taha loobuda oma kontrollipädevusest, mida nad üht või teistpidi Äh, ju omavad äh, juurdluste üle või ei usalda nad tõsiasja, et tegemist on Euroopa ametiga, sellepärast et sinna kuuluvad äh, ka korrapidajaid nii-öelda teistest liikmesriikidest ja kas nad kardavad, et et nad ei saa usaldada nende teiste liikmesriikide ametnikke ma käisin äh, paar päeva tagasi visiidil Kolumbias ja mitte ainult valitsuse ametnikud, vaid ka öö, äh, mõttekodade liikmed on väga rahul sellega, et äh, Europoli ja Kolumbia politseiametkondade vahel on sõlmitud koostööleping ja ma olen täiesti veendunud, et Europol astus selle sammu pärast öö, väga pikki ja tõsiseid kaalutlusi, ega keegi ei paneks ju äh, oma ametnike elu ohtu niisama, kuid ma lihtsalt tahaksin teada, kuidas on see koostöö sujunud tänaseni ja kuhu me oleme jõudnud, härra Kaczewski, kes on Poola äh, parlamendisaadik, palun. suur aitäh! kõigepealt ma tahaksin jagada Lord Bonessi seisukohta, ehk siis öelda, et ei ole mitte mingit põhjust selleks, et Eurojusti ja Europoli menetlused peaksid olema erinevad. ja kindlasti peaks ka ajakavad ähm, erinema. eriti kuna Europoli direktor ise ütles, et Europol on omalt poolt igati valmis oma operatsioone vastavalt kohandama ja ma tahaksin tulla tagasi ka selle juurde, mida räägiti esimeses paneelis. mõned eelkõnelejad ütlesid, et isikuandmete kogumine peaks olema osa Frontexi tööst, kuid mina olen selle vastu, sellepärast et et andmete kogumine ja alalhoidmine on väga delikaatne teema. Frontex kindlasti peaks kasutama isikuandmeid, sest ta vajab neid, kuid ta ei peaks neid ise ei koguma ega säilitama. ja Europoli direktoril on mul küsimus. ma tahaksin küsida koostöö kohta, mida Europol Frontexiga teeb ja eriti transpordi kohta vabandust, eriti äh, piiriülese mm, koostöö kohta, mis siis puudutab võitlust äh, inimkaubandusega, aitäh! aitäh ja libekomisjoni nimel saab sõna härra Mulder. ka mina tänan kõnelejaid ja mul on väga lühike küsimus. Lissaboni lepingus räägitakse Euroopa riiklikust süüdistajast või üle-euroopalisest äh, prokurörist. juhul, kui tõesti selline amet, äh, ametikoht luuakse, siis mida see muudab Europoli jaoks? ja lõpuks äh, proua Matier, kes samuti on liibekomisjonis. suur tänu, härra esimees, pöördun Europoli direktori poole, ma tahaksin teada, mida ta arvab Äh, Tsepoli võimalustest. nagu te teate, eelarve kontrolli komisjon eelmisel nädalal lükkas äh, tagasi äh, Tsepoli kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve heakskiitmise menetluse. ma ei tea, mida teevad kolleegid täiskogus, kuid ausalt öeldes ühehäälselt eelmisel nädalal kokkupüüs lükati tagasi see eelarve heakskiitmine ja ma tahaksin teada, mida Europoli direktor arvab Eh, mida te arvate sellest, kuidas koolitati politseinikke? Eh, see koolitus, eh, kas see mitte ei vii Europoli muutmiseni? Cepoli peakorteris öö, uut peadirektorit see heakskiitmine ei puuduta, vana direktorit ma ka tunnen juba see, et, et Sepoli peakorter tekitab probleeme, nimelt äh, raske on hoida personali tööl, lisaks sellele, et Sepol on väga väike, seal on ainult paarkümmend inimest ja ma kujutan ette, et koolitus, äh, mis anti politseiüksustele, ei ole seega olnud eriti tõhus ja minu meelest oleks küll loogilisem kogu politsei koolitamine anda üle Europolile seda arvavad ka teised äh, teiste fraktsioonide esindajad. selleks muidugi peab Europolile andma lisavahendeid selle jaoks. ma tahaksin teada teie seisukohta. aitäh. nüüd äh, saavad sõna uuesti paneeli liikmed. ja kõigepealt suur aitäh tõlkidele, kes võivad jääda mõneks lisaminutiks ja see kahandab meie muresid. nii et äh, me täname siis veel kord tõlke ja kõigepealt ma annan sõna Europoli direktorile härra Weinreidile. aitäh, ma püüan omalt poolt vastata nii paljudele küsimustele kui võimalik. mõned äh, märkused äh, tehti selle kohta, kui palju saab Europoli usaldada. näiteks proua Weber ning mõned kolleegid mainisid seda, tõepoolest ka pärast viiteist aastat, mil me oleme Europoli hoolikalt arendanud, peab Europol ikka veel võitlema selle eest, et ta suudaks äh, pälvida politseiagentuuride ja asutuste usaldust kogu Euroopas. asjad on küll paranenud ja paranevad veelgi, kogu aeg. praegu lahendame me umbes viiskümmend tuhat asja aastas, see on kakskümmend viis protsenti rohkem kui eelmisel aastal, kuid ikkagi võime teha palju rohkem, eriti puudutab see terrorismi küsimusi, sest praegu äh, ei ole riigiasutused tegelikult piisavalt nõus äh, Europoli võimekust täielikult ära kasutama. miks see nii on? ma usun, et tegemist on äärmiselt delikaatse küsimusega, eriti mis puudutab terrorismi sest ähm, luureandmete allikad on tihti väga delikaatsed ning äh, me peame tegema koostööd ka asutustega, mis on saavutanud suurt äh, edu aastate jooksul ja kes nüüd peaksid tegema äh, kahepoolset tööd meiega, kuid nad ei ole harjunud seda tegema Europoli sarnaste asutustega, nii et siin on kindlasti ka teatud kultuuribarjäär. kuid ikkagi on meie jaoks väga oluline demonstreerida, et Europol võib anda lisaväärtust ja annabki seda kuritegevuse ja terrorismi üldine pilt loomulikult muutub, see on muutumas äh, globaalsemaks, nii et ähm, nüüd äh, on äh, pilt palju keerulisem ja tegelikult on Europoli sarnaste asutuste kasutamine palju mõistlikum. me töötame selle nimel, et võita oma kolleegide usaldust, kui me selle võidame, siis võime anda ka lisandväärtust. härra Maritaki küsis meie käest, millised on andmebaasi võimalused, need on unikaalsed. ainult Europolil on olemas selline ülevaade kurjategijate ja terroristide tegevusest Euroopas tervikuna sest meil on tööl rohkem kui sada analüütikut, kes neid andmeid koguvad ja töötlevad meil on väga head äh, IT-töötajad ja meil on väga hea raamistik ning lõppkokkuvõttes on meil võimalik äh, ka anda ülevaade, mille abil me suudame tuvastada kõige ohtlikumad kurjategijad. me oleme saavutanud edu mitmetes suurtes operatsioonides, näiteks äh, lastekaitseorganisatsioon äh, operatsioon, millest ma teile enne rääkisin ja kui neid operatsioone lisandub, siis võidame me kindlasti ka rohkem usaldust. ma arvan, et Euroopa Parlament saab meid siin aidata, sest äh, tegelikult sõltub ju ka liikmesriikidest, nende valitsustest, nende õigusloomelistest äh, asutustest see, äh, kui suurt rolli saab Europol mängida selles võitluses väga ohtliku kuritegevusega. eriti tähtis on see siis, kui ma mõtlen teatud küsimustele Te ütlesite, et tahate teada, milline on meie, meie, meie seos Frontexiga. ma arvan, et Europol peab kasutama oma tsentraalset äh, võimekust selleks, et me suudaksime analüüsida andmeid selliselt, et Frontexi ressursse kasutataks paremini, eriti integreeritud piirihaldustöös. ja teatud äh, välispiiri projektides töötavad Europol ja Frontex juba praegu tihedalt koos härra Mulder küsis, milline on asjade seis Euroopa, üle-euroopalise prokuröri ametikohaga. siin oleme juba teinud koostööd Eurojustiga, teeme koostööd enamiku, enamiku uurimiste käigus, sest ähm, enamasti sobib Eurojusti võimekus meie võimekusega ja me saame seda kasutada nii operatiiv- kui justiitstöö osana. mina ütleksin, et meie seisukohast võib-olla ei ole üle-euroopalist prokuröri praegu vaja, kuid mina seda ei otsusta. kui me hakkame arutama, kuidas sellise prokuröri ametikohta täiendada politseitöö tasandil, siis tuleb endalt küsida, kui täiendav on, kui palju täiendatakse Europoli volitusi üldiselt. ja lõpuks, mis puudutab Tsepolit, ma olen nõus, et Sepolit survestavad mitmed asjaolud ja see, et parlament ei ole eelarve täitmist heaks kiitnud, see on tegelikult sümptomaatiline, kuid Sepolil on vähem kui kolmkümmend täiskohaga töötajat ja sellest hoolimata peavad nad täitma kõik ülesanded, mis neile on antud ja täitma ka finantsregulatsioone ja personalieeskirju, see tähendab seda, et Sepolil on äärmiselt raske ülesanne, sest res-, inimressurss on niivõrd piiratud. meie teeme seda, mis suudame, kasutame ära Europoli ja Sepoli sünergiat. meil on ühiseid õppeprogramme, millest ma juba enne rääkisin, neid saab kasutada Sepol ning ma arvan, et Tsebuli võimekust näeme ka järgmisel aastal, mil ta korraldab suure politseikonverentsi oma peakorteris. ning Tsebul ja Europol võivad tulevikus kindlasti teha rohkem koostööd. minu viimane märkus on võib-olla kõige olulisem ja puudutab seda, mida proua Savares ütles inimõiguste kohta. minu meelest ei ole nii, et Europol peab valima inimõiguste ja vabaduse äh, või vabaduse ja julgeoleku vahel, ma arvan, et see ei ole nii, need ähm, kontseptsioonid täiendavad üksteist, sest me elame demokraatlikus ühiskonnas ja minu agentuur kaitseb inimõigusi, me kaitseme kõige põhilisemaid inimõigusi, mis inimestel on, me kaitseme õigust elule, mis on igal kodanikul, igal inimesel. ja seetõttu ma arvan, et äh, ka meie jaoks on inimõiguste ja põhiõiguste kaitse väga tähtis me peame seda tegema vastutustundlikul moel ja teemegi ja tegelikult see peaks olema eeskujuks kõigile poli politseiagentuuridele kõikjal maailmas, aitäh! Eh, aitäh, härra esimees! loomulikult mina väga hindan tõlkide panust eh, meie kohtumisele, need on maailma parimad tõlgid, nii et suur aitäh neile, ütleb härra eh, De Vera tahaksin vastata kõigile kolleegi, kolleegidele. loomulikult hindan Kosakit ja nagu ütles meie Itaalia kolleeg, peame me tegutsema demokraatliku järelevalve mõttes tunduvalt rohkem sügavuti ja parandama nõukogu otsust määruse kaudu. vastuseks härra Konstantinosele, loomulikult eh, ei ole kellelgi inimõiguste osas mingit omandiõigust eh, Renate Veberile ütleksin kahte asja. esiteks, äh, mis puudutab liikmesriikide usaldust, meil on vaja sellist usaldust, et infot ja andmeid jagada. nagu te kõik teate, siis äh, Europoli peamiseks eesmärgiks on äh, säilitada, analüüsida, vahetada informatsiooni andmeid ja selleks on vaja kahte asja, esiteks on vaja spetsialiteeti ja profession-, professionalismi ja Need on ka võtmeks äh, suhtlusel liikmesriikidega ja parlamendi ning rahvusparlamentide usaldus on samuti äärmiselt äh, oluline, kui Euroopal tahab saavutada suuremat legitiimsust. parlamentaarne järelevalve peaks olema äh, loomulik tunnustatud õigus ja siin ei tohiks olla mingeid reservatsioone. meie peame olema me esimesed, kes usaldavad äh, Europoli tööd ja konfidentsiaalsust, teeme, tegema seda enne kui äh, kõik teised. üks asi, mille unustasin, äh, see Euroopa prokurör. ütleksin oma kolleegile, et hetkel on sellel asjal ebakindel tulevik. Lord Paunes, palun. aitäh, härra esimees ja loodan, et kolleegid andestavad mulle, kui äh, võtan sõna väga lühidalt ja piirdun ainult parlamentaarse järelevalve küsimusega. mulle tõesti tundub, austades küll kõiki olulisi punkte, mida siin tõstatatud on, et kui me järgime kõiki neid punkte selles väga laialdases diskussioonis, siis läheb parlamentaarne järelevalve meist veel kaugemale, kui ta seda hetkel on. väga selgelt on olemas probleemid, nagu ütlesin, siis meie toetame Europoli ja loodan, et see vastastikune usaldus kasvab kõik Europoli esindajad, neil peavad olema vajalikud äh, julgeoleku äh, pädevused selleks, et äh, vajadusel liikmesriike rahustada, aga vaadates nüüd seda, kuidas Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid teostavad järelevalvet protsessi üle, teevad kommentaare, kindlustavad, et me saame oma raha eest ka mingit väärtust. režiimis ma räägin siin vastutusvõimest, mitte mingist kontrollist. ja ma arvan, et me peaksime eristama selle mõningatest teistest olulistest küsimustest, kui me tahame selles küsimuses edu saavutada. suur aitäh, kallid kolleegid, austatud liikmed, oleme siin olnud nüüd kolm ja pool tundi on olnud äärmiselt huvitav arvamuste vahetus ja homme hommikul kell üheksa ootab meid veel rohkem sedasama, nii et äh, ootan väga seda meie töö teist osa ja lõpetaksin tänase istungi tänades tõlke ja meenutades teile, et toimub kokteili vastuvõtt nii Euroopa Parlamendi kui Rahvusparlamendi liikmetele, see leiab aset üks korrus allpool, teisel korrusel, kus on vastuvõtt, mis algab nüüd. suur aitäh!